okei okay,, colleagues, good afternoon, welcome again. kallid kolleegid, tere tulemast tagasi meie õhtupoolikusele sessioonile ja päevakorras on nüüd meil arvamuste vahetus Küprose välisministriga. mul on väga hea meel tervitada teda siin, proua Kosaku Mossulis. nii et äh, olete teretulnud ja ootame huviga ja soovime igati edu Küprose eesistumiseks Euroopa Liidus. meil on terve rida võtmeküsimusi, millega me ootame, et teie eesistumine tegeleb ja mis on väga olulised Euroopa Liidu tuleviku seisukohast. eriti räägime siin finantsvaatenurgast, äh, aruteludest mitmeaastase finantsraamistiku üle, aga tähtis meie jaoks on ka Euroopa Liidu laienemisprotsessi jätkumine. me teame, et see on ka üks teie prioriteete eesistumisperioodiks. ja annangi teile nüüd äh, võimaluse äh, teavitada meid oma eesistumise prioriteetidest ja seejärel on meil võimalus arvamuste vahetuseks meie komisjoni liikmetega. proua minister, sõna on teil. Uh, suur aitäh, esimees. lubage mul esineda äh, sissejuhatavas sõnavõtus oma emakeeles, aga küsimuste-vastuste sessiooni ajal äh, räägin ma teises keeles austatud härra esimees, lugupeetud saadikud, austatud Euroopa Parlamendi väliskomisjoni liikmed. mul on suur au teie juures viibida. ja seda seoses eesistumisperioodi algusega sooviksin siinkohal siin Euroopa Parlamendis ja just väliskomisjonis tutvustada meie eesistumisperioodi prioriteete. sooviksin kohe algul rõhutada seda, kuivõrd oluline on meil, meie jaoks Euroopa Parlament, parlament kui kaasseadusandja meie jaoks on väga oluline pidev koostöö teiega, pidev kontakt teiega. meie eesmärgiks on kaitsta Euroopa Liidu huve ning kaitsta ka Euroopa kodanike huve. Küprose eesistumisperioodi peamiseks eesmärgiks on pingutada selle nimel, et Euroopa oleks parem Euroopat on vaja tugevdada. Euroopa peab suutma väljuda praegusest majanduskriisist. Euroopa peab tugevdama oma rahvusvahelist rolli. just see on meie peamine prioriteet. eesmärgi saavutamiseks on väga oluline koostöö, oluline on pöörata tähelepanu ökumeenilistele eesmärkidele, respekteerida üksteise huve ja väärikust. Euroopa Liit on alati seisnud rahu, stabiilsuse ja heaolu eest kogu mandril. eesistujana on meie eesmärgiks saavutada konkreetseid eesmärke kõikides äh, laienemispoliitika valdkondades. meie suunised lähtuvad äh, põhimõtetest, äh, mis on seotud kindlate tingimustega. kõiki kandidaate mõõdetakse tema saavutuste järgi meie jaoks on väga oluline et Euroopa Liidu laienemine mitte mingil juhul ei lõpeks Horvaatia liitumisega käesoleva aasta suvel. see dünaamika, mis tänaseks on kujunenud, see, seda on vaja kasutada. pärast kuut aastat liitub esimest korda taas uus liige me peame tugevdama Euroopa perspektiivi Lääne-Balkani riikide jaoks. me peame pöörama tähelepanu ka Islandile ja Türgile. tuleksin nüüd Horvaatia juurde. meie leiame, et Horvaatia ettevalmistused liitumiseks kulgevad edukalt me jälgime hoolikalt Horvaatia pingutusi, seda, kuidas Horvaatia täidab komisjoni soovitusi eh, ning ka seda, eh, kuidas eh, järgitakse kogu mm, kuidas arendatakse kogu protsessi. nüüd tuleksin Montenegro juurde meil on hea meel selle üle, et liitumisläbirääkimised on alanud ning ma sooviksin kinnitada, et me oleme väga huvitatud konkreetsete tulemuste saavutamisest. oluline on kandidaadi staatuse andmine Serbiale kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta märtsikuus tehti see otsus, mis näitab väga selgelt seda, kui suur on olnud Serbia edu nii riigisiseste reformide läbiviimisel kui ka koostöös rahvusvahelise kriminaalkohtuga endise Jugoslaavia küsimustes ning ma sooviksin viidata siinkohal ka sellele, et Euroopa perspektiiv Serbia jaoks peab pidevalt alal olema ning me soovime luua kõik tingimused selleks, et liitumisläbirääkimised võiksid kulgeda positiivselt, kui meil on sellekohane komisjoni positiivne arvamus selleks, et edukalt äh, edasi liikuda, on väga oluline Serbia valitsuse roll. oluline on see, et valitsus peaks pidevalt silmas Euroopa Liiduga liitumise eesmärgi. nüüd siis Makedoonia. eesistujana lähtume me sellest, et liitumisläbirääkimist Ei oleks vaja alustada, kuid me soovime meeles pidada ka seda, et nõukogu positsioon on hoida heanaaberlikke suhteid. Albaania osas leiame me, et kõige tähtsam on kaheteistkümne prioriteedi järgimine äh, Euroopa Liidu poole liikumisel. Bosnia-Hertsegoviina reformid peavad jätkuma ning oluline on ka see, et Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuseid Finchi kaasuse puhul täidetaks. siin on tegemist katalüsaatoriga ning äärmiselt oluline on see, et me näeksime, et Äh, riik soovib, et teda tõsiselt võetaks. nüüd siis Kosovo äh, kuigi äh, me oleme rääkinud palju kahepoolsete suhete arendamisest Küprosele, siis on väga oluline see, et me tegutseksime objektiivselt. tähtis on respekteerida kõikide partnerite arvamusi. Eh, eesistumisperioodi jooksul tahame me teha kõik, mis meie võimuses on, selleks, et võimaldada edasiliikumist läbirääkimistel Islandiga. Islandi edusammud on väga suured, seda me näeme juba läbirääkimiste algusest peale ning mis puudutab veel äh, lahtisi peatükke, siis siin on tegemist väga tundlike küsimustega ning siin on vaja olla vastavalt ettevaatlik. me püüame olla head, väärikad läbirääkijad, vahendajad ning me loodame, et on võimalik leida mõlemale poolele vastuvõetav lahendus, tagades võrdõiguslikkuse. Türgi vaatamata eh, sellele, et kõikidele on teada no, teatud institutsioonide eh, provokatiivne suhtumine, eh, on Euroopa Liidu eesistuja eesmärgiks läbirääkim-, liitumisläbirääkimiste käiku edendada ning me püüame olla objektiivsed ja pragmaatilised me toetume Euroopa Liidu tavapärastele menetlustele, mis kehtivad kõikidele kandidaatriikidele ühtmoodi. me oleme huvitatud tihedast koostööst komisjoniga, komisjoni töökava täitmisest ning äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpu nõukogu järeldustest me näeme ka, et äh, liitumisläbirääkimisi on vaja edendada vastavalt läbirääkimiste kulule ning vastavalt nõukogu järeldustele. Küpros soovib pöörata tähelepanu veel ühele olulisele punktile. selleks on lähenemiseelse abi IPA uuendamine eesmärgiks on lepe parlamendiga saavutada veel selle poolaasta jooksul. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta sügisel soovib Küpros lisaks äh, jätkata läbirääkimise nõukoguga ja komisjoniga mm, laienemispaketi üle ning nagu kõik eesistujad, soovime ka meie äh, järjekindlalt töötada eesmärkide nimel. me soovime tasakaalustatud tulemusi. soovime olla usutavad ning esindada kõikide liikmesriikide huve. nüüd Euroopa Liidu välismõõtmest. Küpros eesistujana soovib teha tihedat koostööd Euroopa Nõukoguga, parlamendiga ning me toetame äh, kõrge esindaja komisjoni asepresidendi pingutusi välispoliitika ja julgeolekupoliitika vallas ning loomulikult ka Euroopa välisteenistuse tööd Küpros eesistujana eh, soovib lisaks toetada kõrget esindajat ka Euroopa naabruspoliitika valdkonnas, eelkõige lõuna suunal. Euroopa Liit eh, soovib toetada lõunapoolsete naabrite demokratiseerimisprotsessi me soovime arendada kaubandus- ja majandusdialoogi selle piirkonnaga ning loomulikult äh, soovime me teha koostööd ka muudes ühise huvi äh, valdkondades, nagu näiteks rändeküsimused. Küpros eesistujana teeb äh, kõik, mis tema võimuses, et toetada kõrget esindajat ning toetab teda ka idamõõtme vallas. eesmärgiks on sõlmida lepped uue eh, mitmeaastase finantsraamistiku raames ning tagada välispoliitika meetmete vastav toetus. eesmärgiks on edukas koostöö Euroopa Liidu naaberriikidega. selleks oleme me huvitatud ka tihedast koostööst Euroopa Parlamendiga, see peaks olema pidev koostöö. Küpros eesistujana toetab kõrge esindaja jõupingutusi ka Euroopa Liidu sidemete tugevdamisel strateegiliste partneritega. see puudutab ka Euroopa Liidu suhteid oluliste äh, tärkava turumajandusega riikidega. sooviksin tulla ka kiirete arengute juurde Araabia kevade riikides. Küpros on Euroopa Liidu kagupoolseim riik ning soovib häid suhteid kõikide Araabia naabritega, ka seetõttu Euroopa no on Küpros huvitatud ka Euroopa Liidu heade suhete arendamisest nende riikidega, Euroopa Liidu positsiooni tugevdamisest selles piirkonnas. me nägime, kuidas Araabia kevad raputas maailma ning me soovime tugevdada Euroopa Liidu rolli seal piirkonnas, tagades samas piirkonna stabiilsuse ning pidades silmas ka nende riikide sisearenguid Need riigid mõjutavad otseselt Euroopa Liidu julgeolekut ja ka sisejulgeolekut, sellega on seotud rändeprobleemid, niisiis soovime meie anda oma panuse selleks, et Euroopa Liidu roll kõnealuses piirkonnas oleks konstruktiivne. lõpuks sooviksin veel kord rõhutada seda, kuivõrd oluline on meie jaoks Euroopa Parlamendi tugevdatud roll. me teame, et meie eesmärkide saavutamine sõltub sellest, kui hea ja tihe on meie koostöö Euroopa Parlamendiga, komisjonidega, talitustega ning loomulikult ka saadikutega Te võite olla kindlad, et me teeme kõik võimalikku selleks, et meie koostöö kulgeks edukaks. suur tänu! suur aitäh, proua minister, teie isikliku pühendumuse eest ja Küprose eesistuja pühendumuse eest, et äh, saavutada meie välispoliitilisi eesmärke, eriti laienemise valdkonnas ning ka naabruspoliitika valdkonnas nii lõunas kui ka idas annaksin nüüd võimaluse kolleegidele sõna võtta arvamuste vahetuse raames ja kõigepealt härra Salafranco, palun. Eh, eh, aitäh, härra esimees. Eh, proua minister, tere tulemast meie komisjonis rahvapartei fraktsiooni nimel tervitan teid meie komisjonis ning soovin teile eesistumisperioodiks palju edu. tervitan teie sõnu, eelkõige seda, mis te ütlesite Euroopa Parlamendi kohta. ma ei arva, et te tahtsite meid lihtsalt meelitada, ma usun, et te tõepoolest soovite meiega tihedat koostööd teha ning me oleme selle üle väga rõõmsad. meil on tegemist probleemidega, mis puudutavad meid kõiki ning oluline on see, et nagu Küprose eesistumisperioodi ajal me saaksime keskenduda kõige olulisematele probleemidele. ma märkasin üles, mida te ütlesite eesist-, eesistumisperioodi kohta, kõrge esindaja ülesannete kohta. tõepoolest, siin on tegemist oluliste prioriteetsete küsimustega. Te rääkisite ka pragmaatilisest lähenemisest, sellest, kuidas arendada suhteid Türgiga. võib-olla on võimalik koos komisjoniga, võimalik eh, siin edasi liikuda toetudes äh, kõigele seni saavutatud positiivsele, ähm, ma tervitan ka teie seisukohta Montenegro osas ning äh, mis nüüd puudutab Makedooniat, siis siin on tegemist riigiga, kellel ei ole Küprosega diplomaatilisi suhteid ning ma tahaksin teada, kas teil on kavatsus eesistumisperioodi jooksul võib-olla äh, ma tean küll, et nimeprobleem on siiamaani üleval, kuid võib-olla oleks siiski võimalik siin leida mingisugune lahendus, et siin ikkagi edasi liikuda. ning veel üks punkt, proua minister. Küprose eesistumisperioodi ajal on sel-, on no, ilmne, et te toetate kõrge esindaja rolli, kuid milline on teie seisukoht Süüria ja Egiptuse osas, need on praegu kõige akuutsemad probleemid, aitäh! Yes, uh, senior Salafranca, the floor is now to aitäh, härra Salafranca, nüüd proua Kopa. aitäh, ka mina sooviksin öelda tere tulemast meie komisjonis, proua välisminister, ning ma soovin teile palju edu teie eesistumisperioodi jooksul ma tean, et te tõepoolest olete näinud palju vaeva selle perioodi ettevalmistamiseks ning edu saavutamiseks on praegu kõige paremad eeldused antud. Eh, proua minister, te viitasite paljudele väljakutsetele, mis teie ees seisavad. just praegusel hetkel on väga palju väga tähtsaid teemasid ka meie piirkonnas, aga ka rahvusvahelisel tasandil. Te rääkisite laienemisest see kahtlemata on prioriteetne valdkond ning väliskomisjonis oleme me nagunii teiega ühel nõul selles osas, et siin on tegemist prioriteediga, kuid ma sooviksin teada, kuidas teie arvates areneb kriis Lähis-Idas, kuidas suhtuda Süüriasse? Te rääkisite partnerlusest lõunapoolsete riikidega, kuid Palestiina küsimus, kõik need muud probleemid, mis selles piirkonnas on, Euroopa Liit tõepoolest peaks selgelt näitama, milline on tema suhtumine sellesse, mis toimub Süürias, sellesse tohutusse kriisi, sellesse, mis, mida tehakse äh, elanikega. ka äh, Türgi no, lennukite roll on oluline, seal on praegu tegemist väga äh, pulbitseva alaga ning seetõttu on väga oluline näidata, milline on Euroopa Liidu hoiak. me tahame olla väärikad kontaktpartnerid selles piirkonnas ning ma sooviksin teada teie arvamust Süüria kohta, aitäh uh,! Auto... ja nüüd järjekorra väliselt uh, poliitiliste fraktsioonide osas ma annan uh, sõna härra Maierile, sest ta peab ka edasi juhatama koosolekut. Eh, aitäh, tere tulemast meie komisjoni, eh, proua minister, ka mina soovin teile palju edu eh, käesoleva aasta teisel poolaastal ning ma leian, et kõik see, mida te siin ütlesite, on väga õige, eh, kuid kõigepealt sooviksin teada anda, et me toetame teie kriteeriume, teie seisukohti, kuid kõigepealt nüüd Kosovo tunnustamise küsimus. tegemist on rahvusvahelise õiguse küsimusega, kui me räägime tunnustamisest, meil on rahvusvahelised hardad, meil on rahvusvaheline õigus, kuid ma arvan, kui te mainisite pragmaatilist lähenemist, seoses Türgiga, eh, siis eh, teil eesistujana tuleb tõepoolest olla väga pragmaatiline provokatsioonidele, mitte reageerida, kuid seejuures tuleb ikkagi pöörata tähelepanu ka sellele, et Türgi võiks olla Euroopa Liidu liige, kui ta täidab vastavad kriteeriumid. see ongi pragmaatiline lähenemine ning eh, kuivõrd Türgi on Küprose põhjaosa okupeerinud ning arendab seal kolonisatsioonipoliitikat, eh, siis eh, minu fraktsioonil eh, on siinkohal täiesti selge seisukoht, me lähtume alati sellest, et Türgi peaks lõpetama selle okupatsiooni ning asustamispoliitika tuleks lõpetada tuleks leida võimalus selle konflikti lõpetamiseks ning saar ühendada. sooviksin aga esitada siiski ka ühe küsimuse. lisaks sellele, mida kolleegid juba ütlesid Süüria ja Palestiina kohta, sooviksin mina teada, mis on teie prioriteedid Palestiina küsimuses. möödunud esmaspäeval äh, olin ma Paraguay, kohtusin ma Paraguay presidendiga ning pärast riigipöördekatset oli, on meil ikkagi tegemist rahva poolt valitud presidendiga ning mina tahaksin nüüd teada, milline on teie arvamus selle kohta kuidas kulgevad protsessid Ladina-Ameerikas ning kuidas me peaksime arendama oma strateegilisi poliitikaid seal? Äh, kolleeg ja aseesimees Maier nüüd asendab mind, aga vahepeal sõna edasi härra Watsonile. suur aitäh, ka mina tahaksin tervitada Küprose välisministrit ja esitada talle omalt poolt paar küsimust. kõigepealt, proua minister, tahaksin küsida teilt Euroopa Liidu Türgi suhete kohta. minu ja minu fraktsiooni seisukoht on, et Türgi peaks austama eesistujat, aga mm, mul on küsimus, et kas võib leida mingeid konkreetseid valdkondi eh,, nii-öelda hea tahte valdkondi, millega stimuleerida Ankarat seda tegema ja kui me räägime Küprose jätkuvast lõhestatusest, eh, et eh, kuidas ja kas see võib mõjutada ja õnnestada eesistumise usaldusväärsust ja kuidas sellest üle saada. ning kolmandaks, eh, et kas teised liikmesriigid hindavad ja mõistavad teie erilisi suhteid Moskvaga? ja lõpetuseks millal te kavatsete läbi rääkida ja alla kirjutada äh, rahupartnerluslepingu NATO-ga? härra Watson, nüüd proua Lunatšik. Äh, tere tulemast ka Roheliste fraktsiooni nimel, proua minister, ja väga tervitatav on teie valmisolek selleks arvamuste vahetuseks Euroopa Parlamendiga, loodame, et saate tulla siia veel paar korda eesistumise ajal, et eh, täna ei jää ainukeseks korraks. Eh, ühele küsimusele juba kolleegid viitasid, härra Watson mainis teie ehk Küprose erilisi suhteid Moskvaga, eriti seoses Süüria tõsi, tõsise olukorraga. kas tulenevalt Äh, sellest erisuhtest Venemaaga peate te mängima teatud vahendaja rolli äh, Venemaa ja Süüria vahel selles sõjas, kus inimesi tapetakse, äh, et näiteks Venemaa oleks rohkem valmis ühisseisukohta vastu võtma ÜRO raames. ning siis paar kuud tagasi läks läbi Küprose Vene relvalaadungiga laev äh, Süüriasse ja Küpros ei peatanud seda, kuigi on Euroopa Liidu embargo relvade äh, importimiseks Assadile. miks ei võetud äh, ära või ei arestitud seda laeva, mis oli Assadile saadetud. mis puudutab Türgit, siis nõustun sellega, mida ütles äh, härra Otson, et Türgi peab austama Euroopa Liidu eesistujat, aga ometigi on ka mul küsimus, et teie riik, äh, olles teadlik äh, teie seisukohast Türgi osas ja selles küsimuses, et osa riigist okupeerivad endiselt Türgi väed ja nii edasi, et kas sellele vaatamata te olete kaalunud nii-öelda üllatada Euroopa Liidu üldsust ja Türgit, avades näiteks peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli läbirääkimistes Türgiga. ma tean, et teie jaoks oleks see raske, aga samas see võiks olla samm edasi, mis paneks Türgi sellisesse olukorda, kus nad peavad omalt poolt sammu edasi astuma. ja viimaks Kosovo kohta kuulsin et ütlesite, et tahate olla väga konstruktiivne ja pragmaatiline. ja ma kohe lõpetan, härra president. Ähm, Küpros ei äh, pannud veetot äh, SA äh, läbipaistvuse lepingule, kui see läheb. nii et see oleks väga tervitatav. Muchas gracias, señora Lunacek. A continuación, el señor Tanok. Aitäh, härra esimees.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 aitäh, proua minister, kõigepealt äh, tervitan teid südamest meie komisjonis ning soovin teile palju edu teie töös. Teid kui eesistuja esindajad soovin tei-, äh, soovin südamest tervitada ning soovin oma fraktsiooni EFT nimel teile palju jõudu äh, eesseisvad kuus kuud on väga oluline periood ning Euroopa Liidus me tõepoolest eh, oleme välja, eh, oleme arendanud eh, demokraatia tunnetuse, mis põhineb sõbralikkusel, mis tõttu ma arvan, et äärmiselt tähtis on hoolitseda selle eest, et see tunne kaduma ei lähe, et see sõbralik suhtumine üksteisesse jätkuks ning meil on tõepoolest vaja tunnustada universaalseid väärtusi, ökumeenilisi väärtusi ning äh, ma väga loodan, et Küpros saab siin anda oma panuse. sooviksin aga puudutada ka Iisraeli, Küprose, Kreeka telge see on äärmiselt oluline. Te rääkisite tähelepanu aga ka Araabia kevadest, sellest, et me soovime luua tingimused nendele riikidele demokraatia arenguks Teil on selleks väga head eeldused, et anda siin suurem panus, kui seda suudaks mõni teine riik, teil on head suhted nii ida pool kui lääne pool, tegemist on väga keerulise kriisiga, te peaksite oma eeliseid ära kasutama, et liikuda lahenduse suunas. Araabia kevadel ei ole aga siiamaani nähtavaid positiivseid tulemusi ning kui me nüüd vaatame seda, mis toimub Süürias, Eh, siis eh, seal eh, me näeme tõelist eskalatsiooni. me kuulsime, mis on teie prioriteedid ning see kõik on väga rahulduspakkuv, kuid ma sooviksin rõhutada seda, mida siin eelkõnelejad juba ütlesid, need punktid on kõik äärmiselt tähtsad. mida aga mina soovin eraldi käsitleda, on see eriline roll, mis on teil eesistujana. meil on tegemist üleilmse ja ka Euroopa kriisiga. meil on tegemist kriisiga, mis äh, läheneb oma lõpufaasile ning äh, meil, me näeme, et me hakkame juba kriisi kontrolli alla saama. milline on teie suhtumine pangandusjärelevalvesse Euroopas? aitäh! aitäh ning nüüd äh, Mavro Nikolas, palun aitäh, härra esimees ning äh, ka meie poolt äh, südamest tere tulemast äh, meie komisjoni, proua välisminister. ma leian, et teie kõne näitas väga selgelt seda, milline on praegune Euroopa Liidu välispoliitika, millised on siin kõige olulisemad aspektid, sooviksin aga puudutada et seda, mis on seotud äh, Küprose rolliga eesistujana. Äh, see on seotud teie geograafilise asendiga, te olete probleemide keskpunktis, te olete Euroopa Liidu kõige kaugupoolsemas nurgas äh, ning sealt paistab maailm võib-olla teistmoodi kui teistele Euroopa Liidu riikidele ning ka naaberriikidele. Te juhtisite põhjendatult tähelepanu Palestiina küsimusele, Araabia kevadele, Süüriale. Te soovite juhtida tähelepanu sellele, et on võimalused siiski, et Küpros saab anda veidi suurema panuse äh, selle piirkonna küsimuste lahendamisse kui mõni teine riik, see oleks väga tore Äh, ning äh, võib-olla tõepoolest õnnestub teie eesistumisperioodi jooksul astuda konkreetseid äh, käegakatsutavaid samme. tegemist on äärmiselt keerukate probleemidega ning probleemidega, mis on Euroopa Liidu jaoks väga tähtsad. Te viitasite ka rändevoogudele, need on väga suured probleemid osadele Euroopa Liidu riikidele. see, kuidas me nende probleemidega tegeleme, Äh, see puudutab eelkõige väikesi riike, see puudutab ka Küprost äh, ning äh, siin on edasiliikumine väga tähtis. sooviksin aga ka teada, milline on teie arvamus selle kohta, milline on välisteenistuse kõrge esindaja roll ning Äh, mida saaks Küpros omalt poolt teha oma eesistumisperioodi jooksul äh, selleks, et äh, Euroopa Liidu välispoliitika oleks ühtsem? proua Ashton peaks lõppude lõpuks saama rääkida kõikide nimel. aitäh ning nüüd proua Florados, palun aitäh, härra esimees. proua minister, ma loodan, et kõik läheb hästi Euro-, äh, Küprose eesistumisperioodi jooksul ma soovin teile väga palju edu. ma loodan, et kõik õnnestub suurepäraselt. ma usun teie võimekusse, Küprose Vabariigi võimekusse, kuid mul on üks küsimus. see puudutab positsiooni, millel, mida Türgi praegu esindab. see on täiesti uskumatu, sellele viitas ka proua Lunatšek. võib-olla tõepoolest, kui siin õnnestuks ka paar peatükki avada, siis me saaksime siin saavutada mingit edasiliikumist. me ju teame kõik, et meie kodu Küprose Vabariik on okupeeritud, see on täiesti uskumatu, kuidas on praegu poolsaart okupeeritud. me pidevalt näeme provokatsioone, me näeme provokatsioone eesistuja vastu, mitte ainult Küprose, vaid Küprose kui eesistuja vastu. siin on väga palju erinevaid juhtumeid ning kui nüüd parlamendi delegatsioon läheb Küprosele, siis kes teda seal vastu võtab, kuidas on programm kujundatud, see kõik on väga oluline äh, ning me soovime teada, kuidas äh, sealne visiit kulgeb. Äh, me oleme väga huvitatud sellest, et siin edasi liikuda ja juhul, kui Türgi omapoolseid tingimusi ei täida, siis tuleb lihtsalt Türgiga suhted katkestada. aitäh, nüüd saab sõna järgmine kolleeg. volinik, minister, esimees tere tulemast, lühikalt, äh, lühidalt tahaksin toetada fookust Euroopa Liidu täiendavale laiendamisele ja Horvaatia äh, valitsusega tihedale koostööl meie järgmisel aastal äh, toimuvale Euroopaga liitumisele. E, ilmselgelt on Euroopa ajalugu tema laienemise ajalugu. Euroopa liikmeks olemine on e, hea kindlustuspoliit-, e, kindlustuspoliis rasketeks aegadeks üleüldine demokraatia, seda on raskem äh, arendada väljaspool Euroopa Liit, äh, liidus äh, ja ilma läbirääkimiste protsessita. võite olla kindlad, et Horvaatia panustab sellesse, et julgustada meie mitte Euroopa Liitu kuuluvate riikides naabreid ning on nõus tegelema nende tagajärgedega, ähm, mis tulevad ähm, raskustest mittedemokraatlikes riikides, proua äh, minister, soovin teile kõike head! härra Hadži Georgiev, palun! Κυρία Υπουργέ, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω και εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο aitäh ka minu poolt, tere tulemast Euroopa Parlamenti. võib-olla võiksite lühidalt äh, puudutada äh, seda küsimust, äh, mis puudutab no, Türgi suht-, Türgi ja Euroopa Euroopa Liidu vahelisi läbirääkimisi, äh, nende peatükkide avamist, kus Türgi mingit edasiliikumist äh, ei ilmuta, äh, siis milline on teie seisukoht selles suhtes ning veel üks küsimus minu meelest me oleme juba rohkem kui sada korda kuulnud härra Bayeshi selgitusi selle kohta, et Türgi ei tunnusta Küprost eesistujana ning selle poolaasta jooksul Euroopa Liiduga üldse ei suhtle mida teie arvate sellest, mida Türgi siis selle poole aasta jooksul teeb, kui tal on vaja kontakte parlamendiga, komisjoniga, kuidas teie arvates on võimalik Küprose eesistumisperioodi jooksul Türgit mõjutada? ning kolmandaks, loomulikult ma saan aru sellest, et Küpros riik, mille territooriumist üks kolmandik on okupeeritud riigi poolt, kes tahab Euroopa Liiduga liituda, kes on üks Euroopa Liidu väiksemaid riike, Malta vist on veel väiksem, kuid üks väiksemaid riike riik, mille elanikkond on ainult veerand Berliini elanikkonnast. ma tõepoolest mõistan, et te ei taha eesistumisperioodi jooksul Küprose küsimust päevakorda võtta, kuid ma ei saa aru sellest, miks ülejäänud kakskümmend kuus riiki seda seisukohta toetavad. minu arvates Eh, oleks väga õige ja ka väga eh, realistlik ning väga patriootlik, eh, kui te eesistujana siiski selles punktis midagi ette võtaksite, võib-olla oleks võimalik kasutada ära seda eesistumisperioodi edasiliikumiseks võib-olla oleks võimalik siin mingisugust arengut saavutada. aitäh, see on nüüd tõepoolest olnud terve pikk küsimuste äh, rodu ning nüüd ma annaksin sõna viieteistkümneks minutiks proua ministrile vastusteks ning ma palun väga teil ka ajast kinni pidada. aitäh, härra esimees. püüan teha nii lühidalt kui võimalik ning puudutada nii paljusid küsimusi või seisukohti, mida siin väljendatud on. kuna oli palju küsimusi ja seisukohti, mis puudutab Araabia kevadet, Süüriat, Egiptust ja kõiki neid, siis ütleksin mina kõik need ajaloolised muudatused, kui see on õige sõna, kõik need ajaloolised muutused, arengud, mis toimuvad meie lõunanaabrite juures. Need on muutused, mida keegi, absoluutselt mitte keegi oodata ei osanud. veel kaks aastat tagasi oli täiesti välistatud, et need diktaatorlikud süsteemid, need autoritaarsed režiimid, mis on kestnud aastakümneid, mis on alla surunud inimesi, äh, nende riikide rahvaid aastakümneid. et üks hetk nad kukutatakse relvastamata noorte inimeste poolt, noorte naiste ja meeste poolt, kes nendes riikides elavad. me peaksime avaldama oma lugupidamist nendele inimestele, aga samal ajal peame seisma selle eest et oleme nendega koos nende võitluses, kui nad võitlevad selle muutuse eest. me oleme nendega koos, kui nad võitlevad demokratiseerimise eest, võitluses selle eest, et luua parem tulevik praegustele ja tulevastele põlvkondadele, nende riikide kodanike jaoks see on põhjus, miks Küpros eesistujana pani üheks kõige kõrgemaks prioriteediks Euroopa Liidu äh, lõunadimensiooni, eriti keskendudes nendele arengutele, mida meie nimetame Araabia kevade riikideks. Küprose Vabariigi äh, algatuse kaudu ja Välisministeeriumi algatuse kaudu õnnestus meil veenda kõiki asjaga seotud osapooli korraldama teist Euroopa Liidu ja Araabia Liiga ministrite äh, kokkusaamist, mis peaks toimuma meie eesistumise ajal. meie arvates on see väga õigeaegne kokkusaamine, väga sobilik kokkusaamine kus me arutame mitte äh, ainult Araabia kevade riikidega asju, vaid ka teisi olulisi teemasid, mis puudutab näiteks meie suhete institutsionaliseerimist ma, äh, Araabia riikidega. mul oli pikk arutelu Araabia liiga uue peasekretäriga, härra Arlabiga, kes oli, käis hiljuti Küproses, Küprosel ja mul toimusid arutelud ka kõrge esindaja paruness Ashtoniga ja me oleme väga uhked, et need äh, koos, äh, kokkusaamised toimuvad meie eesistumise ajal. mis puudutab nüüd Süüriat, mis toimub meie naaberriigis? meenutan teile, et äh, Süüria kallas on vaid saja kilomeetri kaugusel meie rannikust, ta ongi nii ligidal me oleme väga mures loomulikult. see on meie jaoks vastuvõetamatu. vastuvõetamatu on see, millised äh, massipõrvad toimuvad, kui ebainimlikult koheldakse tsiviilelanikke. Äh, meid väga-väga häirib inimelude inimelude võtmine ja massiline inimõiguste rikkumine, mis toimub selles riigis. seetõttu olen algusest peale tootanud Araabia liiga ja ÜRO algatusi selleks, et selle riigi juht võiks vara, varem oma võimust loobuda, selleks et saaks toimuda poliitiline muutus, poliitiline üleminek, mis tooks kaasa muutuse, vajaliku muutuse Süürias. me väga-väga toetame Kofi Annani algatusi, ÜRO algatusi, Araabia Liiga algatusi, meile annab julgust hiljutine kokkusaamine Genfis meie arvates on oluline et Venemaa ja Hiina on siin meiega kaasatud, on nendes diskussioonides osalevad ja vastavad, vastavad osaliselt ka küsimusele, mida saab Küpros teha selleks, et Venemaad kaasata Süüria küsimuse aruteludesse. loomulikult on meil omad kahepoolsed suhted, kahepoolsed arutelud Vene Föderatsiooniga, pikaajalised head suhted, sõbrasuhted Vene Föderatsiooniga, kuid meile tundub, et Euroopa Liit, kõrge esindaja, aga ka ÜRO on juba veennud Vene Föderatsiooni äh, meiega liituma ja seetõttu oli ka Venemaa osalemise osalemine väga positiivne Venemaal, see äh,, Genfis, see on väga-väga oluline, sest ilma Venemaata, ilma Hiinata ei saavuta me tõenäoliselt soovitud arenguid Süürias. ehk need on positiivsed arengud. meil tuleb loomulikult veel rakendada see, milles on, milles Genfis kokku lepitud sai ja loomulikult eesistujamaana tahame teha tihedat koostööd äh, äh, Catherine Ashtoniga, kõrge, e-, äh, Euroopa Liidu kõrge esindajaga, et aru saada, kuidas Küpros võiks siin abiks olla. mul oli võimalus kõrge esindajaga pidada põhjalik arutelu mitte ainult Süüria, vaid kogu selle piirkonna suhtes ning eesistujamaana olen lubanud olla nii suureks abiks, kui ma vähegi saan, selleks, et asendada teda erinevatel visiitidel siin piirkonnas, aga ka kõikidel, kõikides teistes äh, algatustes, mida ta siin piirkonnas teha tahab. mis puudutab nüüd Süüria olukorda, siis see valmistab meile tõsist muret. see on põhjus, miks me juba praegu töötame oma partneritega Euroopa Liidus, aga ka partneritega väljaspool Euroopa Liitu. osad nimetavad te,, eh, osad teist nimetavad seda kriisi juhtimiseks või siis contingency planning, see, kui potentsiaalselt võivad põgeneda tuhanded Euroopa Liidu kodanikud, aga ka kolmandate riikide kodanikud eh, võivad tahta põgeneda eh, Süüriast, aga peamiselt Liibanonist ma pean olema väga kindel, et ma edastan õigesti sõnumi, mitte keegi Euroopa Liidus, vähemalt selline on Välisasjade Nõukogu seisukoht, keegi meist ei soovi mitte mingisugust sõjalist sekkumist Süürias, aga me töötame selle äärmusliku äh, juhtumi võimalusega, et toimub väga suur konfrontatsioon meie naaberriigis. kui see nii läheb, siis loomulikult peame saama olla väga-väga kindlad, et see ei leviks kogu, äh, kogu sellesse piirkonda. sest esimene, kes saab tõsiselt pihta sel puhul, on meie naabriks olev Liibanon. Liibanoniga on meil väga lähedane, väga tugev sõbrasuhe ja me ei tahaks kuidagi näha, et riik, mis on nii palju aastate jooksul kannatanud, et see saaks ohtu ükskõik mil-, mille tõttu. ehk me töötame siis eriolukorra plaani kallal, et potentsiaalselt saaks ära evakueerida kakssada tuhat äh, Euroopa Liidu ja kolmandate riikide kodanikku. arutati palju ka veel Türgi küsimust ja seda ebaõnnestunud lähenemist, mis, või seda suhtumist, mida Türgi Vabariik on meie eesistumise kohta väljendanud, seal, sellest on kahju. eriti kuna tegemist on riigiga, kes taotleb selle riikide pereliikmeks saamist ma ei soovitaks ühelgi riigil, kes püüab Euroopa Liidu liikmeks saada, käituda nii vastuvõetamatul moel. Öeldes avalikult, et nemad ei tunnusta seda riiki, et nad ei tee mingil moel koostööd eesistuja maaga ja, ja veel nad pääsevad puhaste paberitega sellest see on meie jaoks täiesti mõeldamatu. et see ühegi teise riigi puhul läbi läheks. aga nagu ma esialgses sõnavõtus ütlesin, järgime Türgi liitumisläbirääkimisi äh, väga pragmaatiliselt, meie oleme valmis tegema koostööd komisjoniga, tegema koostööd Türgiga, kui Türgi otsustab koostööd teha eesistujamaaga, aga nagu juba öeldud ja ma soovin seda ka korrata, härra Baish, Türgi Euroopa asjade minister, ütles juba väga selgelt, et nemad ei tee koostööd, isegi kui on võimalik avada mõnda läbirääkimiste peatükki, siis nemad koostööd selle kuu, kuue jooksul koostööd ei tee. Nad on seda väga selgelt välja öelnud. nii et tegelikult ei ole ka võimalik midagi muud arvata või töötada mingis teises suunas. loomulikult, olgem ausad, oleksime väga rahul, kui, kui Türgi oma seisukohta muudaks, teeks koostööd Küprosega eesistuja äh, rollis vaatame, millised võimalused siin üles kerkivad, nagu te teate, on kolm peatükki, mis on jätkuvalt lahtised. Türgi ei ole liikunud selles suunas, et need kolm peatükki avada. meie oleme valmis tegema koostööd komisjoniga, oleme valmis tegema koostööd Türgiga, selleks, et need kolm peatükki avada. mis puudutab endist Jugoslaavia vabariiki Makedooniat, on kahju, et meil ei ole mingeid diplomaatilisi suhteid Fairomiga. hiljuti tegin omapoolse algatuse, sest minu arvates see on vastuvõetamatu, on aktsept-, seda ei saa aktsepteerida, et meil ei ole diplomaatilisi suhteid Euroopa Liidu kandidaatriigiga. näitasin üles algatust, kohtusin Fairomi äh, välisministriga ja tegin ettepaneku Äh, teatud võimaluses, kuidas luua diplomaatilised suhted meie kahe riigi vahel. tänase hetkeni mingit positiivset vastust ma ei ole sellele saanud, aga lubage mul öelda, ma olen erakordselt järjekindel. ja üsna peatselt on mul järgmine koosolek välisministriga ja ma olen kindel, et kui on ikkagi tahe olemas, siis me püüame leida viisi, kuidas seda vaakumit täita, sest päris kindlasti on vaakum selles, et meie kahel riigil diplomaatilisi suhteid ei ole. härra Watson, ma tegelikult päris täpselt ei saa aru teie kommentaarist, mis puudutab et äh, saare kaheks jaotatus äh, rikub eesistujamaa usaldusväärsust. härra, te kindlasti teate. jah, vabandust, me püüdsime, äh, püüdsin teid üles leida, kas te tulite tagasi, kui te oma nime kuulsite, jah mm? -hmm. Te kindlasti teate kui palju on pingutanud Küprose valitsus äh, Kreek,, äh, Küprose Kreeka kogukond kolmekümne aasta jooksul äh, selleks, et riiki taasühendada? see on jätkuvalt meie kõige esimene prioriteet, meie peamine eesmärk, taasühendada meie riik. meie arvates see lõhe ei ole mitte ainult vastuvõetamatu, see on trauma Küprose arm Küprose kehal ja Küprose hinges. nii et me peame oma riigi taasühendama. aga täpselt seda me tahamegigi. me tahame taasühendada föderaalselt, mitte konföderaalselt kahe eraldi riigina. ja seetõttu pole meil õnnestunud jõuda siiamaani veel kokkuleppele. selles mõttes loomulikult liitusime Euroopa Liiduga aastal kaks tuhat neli. kogu Küprose territoorium, nagu te teate, liitus sellega, välja arvatud kaks äh, suveräänset äh, baasi ehk kogu riik nii on ähm, Briti valitsus korraldanud, need on kaks suveräänset äh, baasi, aga meie eesmärgiks on taasühendada meie riik. ja see saab olema, see on jätkuvalt meie põhiline eesmärk. mis puudutab partnerlust rahu nimel, härra Watson, te teate meie seisukohta, aga kas teil on mingeid häid uudiseid Türgilt? kui me taotluse esitame, kas nad kavatsevad seda toetada? kui nii on, siis kui teil neid uudiseid on, siis see oleks meie jaoks väga hea uudis. Te teate väga hästi, et Türgi blokeerib Küprose Vabariigi osalemist rohkem kui kahekümnes organisatsioonis, eh, vetodes kõiki eh, otsuseid, mis puudutab Küprost. nii et ma arvan, et eh, siin on ilmselt olukord üsna, üsna sarnane mis puudutab Charioti, viimase paari nädala ja kuu jooksul on meie seisukoht saanud väga selgeks, mis puudutab seda intsidenti. järgisin seda äh, intsidenti algusest peale, ma olen täiesti teadlik sellest, mis juhtus. tahan siin kasutada ka võimalust, et teile selgitada ja et selgitada ka selle komisjoni liikmetele mis oli olukord, ähm, mis, mis põhjusel selline olukord äh, tekkis. see oli Vene päritolu alus, kandis granadillide lippu, lahkus see laev Peterburist äh, sihtsadamaks äh, Eskenderun. sihtsadam algusest peale oli Iskenderun. alus tuli Küprosele, äh, Küprose lähedale. Limassoli äh, sadamasse ta ei tulnud. ta oli väl, äh, sadamast väljas. ilm oli väga halb. ja nad palusid luba ähm, kütuse võtmiseks, meil ei olnud alternatiivi, me pidime kütust neile andma. kui me kontrollisime aluse dokumente, siis selle aluse sihtmaa oli Eskenderun ja me saime nii kapteni kinnituse kui ka omanike õnnetuse kui ka selle mm, eh, ette, eh, selle aluse omanikuks olevalt ettevõttelt, et eh, aluse siht, äh, sadam on Eskenderun. ja sellepärast me lubasime sellel alusel ka ära minna. kahjuks Eskenderunis äh, läk-, muutis alussuunda ja läks Tartusse. Tartusesse ma pean teile ütlema, et Küprose valitsus äh, algatas kriminaalasja äh, aluse kapteni vastu, ettevõtte vastu, selle Vene ettevõtte vastu, kellele see alus kuulub ja ka haldusettevõtte vastu Küprosel. see juhtum on praeguseks jõudnud Küprose kohtusse. ma tahan siin asjad väga selgelt välja öelda. Küprose Vabariik täidab täielikult ÜRO ja Euroopa Liidu sanktsioone, te teate, me oleme maksnud karmi äh, me oleme väga karmi kooliraha maksnud, kolmteist noort meest sai möödunud aastal surma, sai rikutud meie elektriinfrastruktuur, sest me täitsime ettekirjutusi, konfiskeerisime kaks tuhat üheksa aluse, mis vedas ebaseaduslikult relvi Süüriasse, nii et ma tahtsin, et see asi selge oleks. härra Bayees, teile ma vist vastasin mis puudutab Türgi okupatsiooni ma ei arva, et oleks siin vajadust korrata, mida ütles proua Theoharos. oma sõnavõtus, oma sõnavõtus see on olukord, millega Euroopa Liit on väga-väga tuttav paljud resolutsioonid, mis vastu on võetud Euroopa Parlamendis, siin see seisukoht on väga-väga selge samuti ÜRO resolutsioonides on kõik üheselt mõistetav. mis puudutab meie suhteid Iisraeliga, ning koostööd Iisraeli, Küprose ja Kreeka vahel. tahan selgelt välja öelda, et Küpros, Küprose eesmärk on teha koostööd kõigi naabritega. eriti selles uues piirkonnas, koostöövaldkonnas, mis puudutab süsivesinik, kütte või kütuste alased uuringud. meil on umbes nelisada kolmkümmend triljonit kuupmeetrit looduslikku gaasi, kümme miljonit kuupmeetrit naftat Äh, mida oleks võimalik kätte saada, ehk kogu see maardla vajab ümbritsevate riikide koostööd, seetõttu on Küprose Vabariik hakanud tegema koostööd kõigi oma naabritega selleks, et äh, valmis teha vajalik õiguslik raamistik selleks, selle koostöö jaoks. teeme koostööd Iisraeliga, Egiptusega, Liibanoniga ja loomulikult on vägagi suur ruum. on ruumi küll ja veel teha koostööd Türgiga. kui Türgi lubab äh, ja võimaldab Küprose taasühendamist, Küprose probleemi äh, lahendamist, siis see on kasulik Türgile, Türgi rahvale ja regioonile. koostöö, koostöö, mis võimaldab jõukust, rahu ja majanduslikku edu meile kõigile, kogu sellele piirkonnale, selline on meie visioon tulevikuks. siin on ka veel terve hulk teisi koostöövaldkondi, üheks neist Iisraeli, Küprose ja Kreeka ühendamine ning Kreeka kaudu ka siis Euroopa ühendamine elektrivõrguga, see on projekt mille kohta tehakse juba tasuvusuuringuid ning loodame, et sellest saab uus koostöövaldkond. samal ajal liigume loomulikult koostöö suunas meie teiste öö, naabritega araabia maailmas. arvan, et enamik küsimusi olen ära vastanud ja vabandan, kui mõned küsimused vahele jäid, aga suur tänu teile! Eh, suur tänu, proua minister. sooviksin veel kord eh, rõhutada eh, sedasama, mida juba ka kolleegid ütlesid, soovime teile palju edu teie eesistumisperioodi jooksul ning nüüd vahetub ka koosoleku juhataja Ladies and gentlemen, let's start. daamid ja härrad, alustame punkt kakskümmend üks. soovitus nõukogule ja komisjonile uue Euroopa Liidu Vene kokkuleppe kohta ja sõna Hannes Vobodale. kui ma ei sega sind vestlusel selle kena daamiga uh,. komisjoni esimees ja kõigepealt kõik kaunid nained kallid kolleegid. lühidalt tahan tutvustada oma raportit, ma ei taha teid tüütada kõigi nende üksikasjadega, sest raport on teil ees. tahan alustada sellega üldise seisukoha kirjeldusega ja selleks on siis see, et meil, me vajame partnerlust Venemaaga. sellega ei loobu me oma elulisest kriitikast, mis puudutab inimõigusi Venemaal. meie üldine lootus, et asjad lähevad samm-sammult paremaks, aasta-aastalt paremaks, see lootus ei ole realiseerunud. seetõttu peame olema kriitilisemad, kui meile meeldiks oma partneri suhtes. teiseks vanasti oli alati debatt sellele, kas on strateegiline partnerlus või ei ole. minu vastus on see, et see peaks olema strateegiline partnerlus, me tahame, et ta oleks strateegiline. aga tingimused selleks, et Venemaa oleks meie strateegiline partner, need tingimused pole täidetud, sest strateegilise partneri jaoks peaks olema keegi, kellega on midagi ühist, kellega on mingisugused ühised omadused, ühised eesmärgid ja minu arvates see pole küll veel nagu teata- äh,, realiseerunud, nii et me peaksime ütlema, et jah, me tahame, et ta oleks meie strateegiline partner, aga need tingimused selleks ei ole veel täidetud. mis puudutab nüüd läbirääkimiste läbiviimist, siin ma detailidesse ei läheks minu informatsioon läbirääkimiste läbiviimisest on selline, et teatud progress on, aga see progress on üsna tagasihoidlik, suht ikka veel üsna aeglane ja väga paljud asjad on ikka veel väga lahtised. demokraatlikud printsiip, printsiibid peavad olema siin arvesse võtta, meil ei saa olla partnerlusleping Venemaaga, mis puudutab ainult majandusteemasid, teemasid, kus meie koostöö on kerge ja lihtne, ei. see on täiesti üheselt arusaadav. ja antud juhul, mille juurde ma võib-olla tulen hiljem ka tagasi, see, mis praegu toimub vabaühenduste seadusega, see on äärmiselt kahtlane, kui mitte lausnegatiivne. loomulikult me peame vaatama, mis siin tegelikult toimub, arengud on suhteliselt värsked, me peame raportisse eh, kirjutama eh, ka omapoolse seisukoha selle üsna vastuolulise eh, vabaühenduste seaduse kohta. üks tingimustest on see, et meil oleks meil on ka WTO liikmelisus, WTO liikmelisus loob täiesti uue olukorra, loob uusi võimalusi, aga ka uusi kohustusi Venemaa jaoks. ja see peaks saama üheselt selgeks. ikka ja jälle püüab Venemaa öelda, meil on meie tolliliit, nii et suhted peaksid olema Euroopa Liidu ja meie tolliliidu vahel. aga meie arvates päris nii ei saa, me peame läbirääkimisi Venemaaga Venemaa ei saa sellest kõrvale nihverdada. see, et kunagi hiljem me võime arvesse võtta või, või siia võivad tulla läbirääkimised ka tolliliiduga, see ei ole välistatud, aga antud juhul on tegemist Euroopa Liidu ja Venemaa suhetega, mitte Venemaa ja Euroopa Liidu tolliliiduga. see ei ole asi, mis oleks meie jaoks eriti aktiivne ja lükkaks vaid meid tagasi Äh, tõukaks tagasi Ukraina ja ütleks, liituge ja siis loome teiega sellised suhted. nüüd poliitiline dialoog ja koostöö. siin on jälle viide äh, tsiviilühiskonnale ja kodanikuühiskonna puhul jälle siis tuleb siin mainida vabaühenduste seadust. see on asi, mis hoiab vaba äh,, kodanikuühiskonda tagasi. möödunud kuul me nägime seda, et tugev äh,, arengud on sellised, mis muudavad äh, kodanikuühiskonna tugevamaks, kahjuks seda kogu ühiskond ei toeta, teisest küljest kui ma näen, kuidas Venemaa reageerib muuhulgas sellele proua Sobtšakile ja kuidas Venemaa, vähemalt Venemaa politsei läheb inimeste kodudesse, võtab raha ära, võtab teisi asju ära nii ei saa kohelda kodanikuühiskonda ja me peaksime oma seisukohtades olema üsna jõulised. peame rõhutama Euroopa Liidu ja Venemaa inimõigusalast dialoogi, see on oluline osa ükskõik millisest kokkuleppest Venemaaga. sest ikka ja jälle on meil see ettekääne, nojah, meil toimuvad inimest, inimõiguste rikkumised ka mõningates Euroopa Liidu riikides, tõsi aga see ei takista meil olemast jõulised inimõiguste valdkonnas, kui me näeme seda, mis toimub Venemaal. Neil on võimalus meid kritiseerida, aga meil peab olema võimalus esitada oma ideid ja oma kriitikat. korruptsioon, lihtsalt, et seda siin ära mainida, see on asi, millega Venemaa peaks võitlema palju rohkem, palju rohkem iseenda huvides investeeringuid korruptsioon takistab päris oluliselt. ei, ei ürita ma üldse väit-, väita seda, et korruptsioon oleks alati tsentraalne ja organiseeritud, seda, seda juhtub ka regionaalsel ja munitsipaaltasandil, aga minu arvates korruptsiooni vastu võitlemine, seda tuleks kindlasti tugevdada jälle mainime erinevaid globaalseid väljakutseid, see on üheselt selge, mida me siin tegema peame. ühendus korruptsiooni vahel ja teised teemad. loomulikult majandus ja programm, moderniseerimise programm. moderniseerimine ei ole selline tehniline küsimus. moderniseer-, eh, moderniseerimine sisaldab endas ka seaduste üle, ülimuslikkust, ühiskonna avatust puudutab kodanikuõiguste küsimust. nii et minu arvates on oluline taoline põhjalik ülevaade sellest, eh, mida moderniseerumine, moderniseerimine tähendab. energia on meie jaoks oluline teema, see on iseenesestmõistetav. energiaalane koostöö on tähtis, aga me peaksime ka selgelt välja ütlema, et see on meie otsus, kust me energiat ostame. on selge, et pikka aega on Venemaa meile oluline energiatarnija, aga samavõrd on selge, et me võitleme energiaallikate mitmekesistamiste eest. nii et ma loodan, et mõned öö, torujuhtmed, mida on ikka ja jälle kahtluse alla pandud, jäävad jätkuvalt päevakorda, sest meie dialoog Venemaaga on avatum ja vabam, vähemalt meie jaoks, kui energiaallikad on meie jaoks äh, kui tähendab, kui meil on valida erinevate energiate allikate vahel, kui see, kui Venemaa on meie ainuke energiatarnija. kokkuvõttes vaatame, see on SB Äh, raport, me liigume selles suunas ja me peame selle paralleelse seisukoha juurde jääma. jah, me tahame partnerlust, me tahame, et Venemaa oleks strateegiline partner, aga selleks tuleb täita tingimusi ning Venemaal on palju selliseid elemente, mille puhul me ei näe reaalset edasiliikumist ja nii või naa. igasugune kokkulepe Euroopa Liidu ja Venemaa vahel peab sisaldama endast, äh, endas inimõiguste teemasid, äh, kodanikuõiguste teemasid ei saa olla partnerlust Venemaa ja Euroopa Liidu vahel, kui samal ajal on olemas seadused vabaühenduste kohta näiteks. mis takistavad seda tõsist tööd. ja ma usun, et kõik meie seast, kellel on ühendust olnud vabaühendustega, Euroopa vabaühendustega, Euro-, äh, Venemaa vabaühendustega, nad teavad, kui olulist tööd nad teevad Nad te-, me teame, kui tõsine on see töö, mida nad teevad ja seda ei tohi takistada Venemaa seadusandlust. me teame, et möödunud aastate jooksul on nad ikka jälle püüdnud seda teha ja ikka ja jälle me peame seda äh, tagasi tõrjuma ja ütlema väga selgelt, partnerlus tähendab ka lugupidamist mitte ainult oma vabaühendustest, vaid ka ja kodanikuühiskonnast ja see tähendab positiivset muutust ka Venemaal see ei ole kokkuvõttes selline hirm positiivne raport, aga nii palju, kui ma tean läbirääkijate eh, jutu põhjal, oleme läbirääkimistega alles väga varases faasis. ma olen positiivne, mis puudutab viisavabastust ja teisi meetmeid, aga siiani tagasivõtumeetmed eh, ja Venemaa vastused meie pakkumistele ei ole olnud eriti veenvad. ja seetõttu me lihtsalt peame leidma mingisuguse tasakaalu. härra esimees, aitäh teile selle aja eest, et võim-, võimaldasite mul seda presentatsiooni teha. nüüd olen avatud erinevatele märkustele, kommentaaridele ja täiendustele, aitäh! suur tänu, härra Svoboda! kõigepealt Eh, saab sõna proua Omen Reuten, variraportöör Rahvapartei nimel. aitäh, härra esimees. härra esimees, mina sooviksin kõigepealt tänada härra Svobodat eh, selle resolutsiooni ettepaneku eest, minu meelest on tegemist hea tekstiga mis puudutab äh, selle resolutsiooni struktuuri, siis olen ma sellega täiesti nõus. ma loodan, et äh, see tekst õnnestubki niisugune lühike hoida äh, ning ma sooviksin veel kord meenutada ka seda, et praegu on tõepoolest ülim aeg luua ulatuslik raamistik Euroopa Liidu ja Venemaa suhete jaoks. viimastel aastatel me näeme, et meie koostöös on olnud nii head kui halba, kuid tuleb tunnistada, tuleb tunnistada, et strateegiline partnerlus, mida me sooviksime küll saavutada, ei ole kuigi kergesti saavutatav. juba viis aastat oleme me näinud vaeva, et saavutada uus kokkulepe ning mingit erilist edasiliikumist pole näha. Te tegite selle kohta ka märkuse, ütlesite, et see seda protsessi tuleks kiirendada, kuid kui see ei õnnestu, siis tuleb ka nii öelda. uus lepe peab olema tulevikku suunatud. Venemaa on meie suurim naaber, niisiis meil on vaja tõsist tegevuskava. ma tunnen vene kolleege, nad tahavad, et kõik oleks viimse üksikasjani reguleeritud ning tihtilugu äh, sõlmitakse kokkuleppeid, mida polegi võimalik kinni, millest polegi võimalik kinni pidada. meil oleks vaja aga niisugust lepet, mis põhineb vastastikusel ning äh, just vastastikust peab olema keskne punkt, sellel põhineb kõik. Venemaa Duuma toetab ühinemist WTO-ga, see tähendab siis, et meie siin Euroopas saaksime võib-olla toetuda sellele meil on vaja saavutada lepet, mis ei puuduta ainult kaubandussuhteid. härra Landsbergis, palun ärgake üles. härra Landsbergis. jah, kes millega tegeleb? lepped ei peaks käsitlema aga ainult äh, kaubandussuhteid, me peame minema kaugemale mitte ainult kaubandus, majandus ja energeetika. Need on kõik olulised teemad, kuid oluline on ka see, et et me kaasaksime demokraatia põhimõtted, õigusriikluse, inimõigused. just õigusriiklus on see, millel peab põhinema meie majandusalane koostöö. see, mida puudutas härra Svoboda, energeetika, see kahtlemata on oluline teema, see mängib olulist rolli, kuid mis mulle silma jäi, on see, et siin tekstis ei räägita energiamanifestist. võib-olla veel paar märkust. kui me räägime võrdlusalustest, assotsieerimislepingust, eh, siis eh, kas meil on vaja assotsieerimislepingut või piisab meile partnerluslepingust? Eh, olgu, kuidas on meil on vaja leida kurss kahepoolsete suhete arendamiseks. ja nüüd siis tolliliit. minul on siin omad kahtlused. Te valisite siin kohati niisuguse sõnastuse, kus on viidatud sellele, et kui Venemaa sõlmib tolliliidu Kasahstani muude riikidega, siis võib see äh, sundida meid võtma omapoolseid samme, äh, neid kohti tuleks veel uurida. kui me võtame endale rahvusvahelisi kohustusi, siis äh, tuleb olla ettevaatlik, kuid me saame toetuda ka sellele, et Venemaa peab täitma omapoolseid rahvusvahelisi kohustusi, ka need, mis ta võtab WTO raames. see ei, WTO ei tähenda ainult õigusi, see tähendab ka kohustusi. Need olid minu poolt paar märkust, me kindlasti soovime veel teiega koos seda teksti arutada, mõnda kohta täpsustada ning ühiselt me püüame ka hoida selle teksti võimalikult lühikese. rahvapartei fraktsioon on huvitatud sellest, et teha teiega selles valdkonnas head koostööd, et tulemus oleks tõepoolest jõuline ning et me saaksime teksti, mida võib toetada kogu parlament see peab olema tekst, mis selgelt näitab, millist lepingut me soovime, aitäh. nüüd saab sõna proua Ojuland. aitäh, ütleksin samuti paar sõna selle mm, raporti ettepaneku kohta, mis on väga heaks lähtepunktiks, see on öö, äh, väga põhjalik ja hõlmab äh, olulisemaid punkte, mis meil peaksid olema Venemaaga kahepoolses koostöös. leian, et on siin väga tähtis ära mainida, et Venemaa ei ole mitte ainult meie partner, vaid ka Euroopa Nõukogu liige, OSCE liige teatud kohustustega, mille nad on võtnud endale vastavate organisatsioonidega ühinedes, eriti Euroopa Nõukoguga ühinedes. paar kommentaari, ma ei tahaks liiga palju üksikasjadesse laskuda, aga mis puudutab kodanikuühiskonda, te rääkisite eh, seadusandlikest piirangutest kodanikuühiskonna tegutsemisele Venemaal. on tõsi, et eh, on üha rohkem takistusi ühinemisvabaduse kasutamisele ja organisatsioonide loomisele Venemaal. Venemaa raportööride ja kodanikuühiskonna esindajatega on meil olnud mitmeid kohtumisi ja nad on toonud hulgaliselt näiteid probleemidest selles vallas. eriti või tähendab, asi ei ole mitte ainult äh, vastavas piiravas seadusandluses, vaid ka äh, propagandas. kõiki kodanikuühiskonna aktiivseid organisatsioone nimetatakse lääne spioonideks. see on väga ärevust tekitav ja minu jaoks on väga raske mõista, kuidas äh, üldse sellist propagandat tehakse ja mis eesmärkidel Kremli poolt samas olen ka vägagi nõus sellega, mida te olete öelnud viisa liberaliseerimise kohta ja lühiajalise viisavaba reisimise kohta. see on kindlasti väga oluline mitte ainult kodanikuühiskonnale ja üliõpilastele, vaid ka ärimeestele, sest Venemaa eh, on liitumas WTO-ga ja me peame suutma teha tihedat koostööd venelastega selles vallas, et niipea kui võimalik äh, täita teekaardis kokku lepitud punkte Euroopa Liidu ja Venemaa vahelises teekaardis. ja ma ise näen üha enam äh,, kuidas Venemaa äriringkondade esindajad vaatavad Euroopa Liidu poole nad äh, soovivad äh, vabalt ajada oma äri ja reisida sageli Euroopa Liidu riikidesse. viisapiirangud on takistuseks kahepoolsete suhete arendamisel ja kahepoolsete suhete vahel ma pean ka suht silmas suhteid Venemaa kodanikuühiskonna ja ettevõtjatega. minu kolmas kommentaar puudutab kommenta-, korruptsiooni, mida on siin põgusalt mainitud. aga tahaksin seda käsitleda ka Venemaa WTO-ga liitumise kontekstis. teame vähemalt oma kodanikuühiskonna kontaktidelt ja äh, ärikontaktidelt, et äh, korruptsioon kui selline on väga-väga tihedalt seotud Kremli režiimiga ja me ei saa silmi selle sulgeda. seepärast Venemaa liitumine WTO-ga muidugi lihtsustaks ka korrumpeerunud firmade tegutsemist Euroopa Liidus, kus nad võivad hakata korrumpeerima Euroopa Liitu ja ülejäänud lääneriike. nii et me peaksime väga selgelt välja ütlema antud kontekstis ja ajakirjandusest me teame, et nõndanimetatud Glüefi grupp äh, ikkagi eksisteerib, tegutseb ja nii-öelda must raha ringleb meie riikides, sellega ostetakse äh, kokku kinnisvara ja nii edasi. me tõesti peaksime ka seda teemat käsitlema, sest meie huvides ei ole võimaldada taolise asja toimumist, see ei ole mitte ainult äh, ja see ei ole sugugi tavavenelaste huvides Need olid minu kommentaarid ja muidugi ootan huviga teie ja teiste variraportööridega koostöö jätkumist ja ma usun, et lõppkokkuvõttes saab see olema väga hea raport. sõna saab härra Schulz. see on väga hea, et meie ees on öö, äh, raporti projekt, ma tänan raportööri selle teksti eest ning mul oleks väga hea meel, kui me leiaksime siin ka ühise nimetaja oma muredele. siin on tehtud väikesi sammukesi, mis puudutab koostööd Venemaaga äh, ja suuri tagasiminekuid. ma kohe põhjendan ka oma seisukohta. meil ei ole strateegilist partnerlust, me oleme sellest sama kaugel kui enne, meil ei ole ka julgeolekualast kokkulepet. nimetagem ühe sõna Süüria. siin on meie seisukohad diametraalselt vastupidised ning me peame Venemaad kaassüüdlaseks selles konfliktis. Venemaa annab oma panuse selles, et eh, seal verevalamine jätkub. Venemaa on tarninud Süüriale relvasid aga nagu samuti, kui me räägime tuumakonfliktist Iraaniga, ka siin me ei ole Venemaaga ühel seisukohal ja mis puudutab äh, NATO raketikilpi, siis vastas Venemaa sellele rakettide paigaldamisega Kaliningradi. me ei näe siin mitte mingisugust partnerlust, vaid otse vastupidi, pigemini meil tuleks äh, rääkida sellest, et meil on mured, meil on hirmud, me seisame võib-olla uue külma sõja ees äh, ning me ei eh, peaks rääkima ka tolliliidust, see mõiste on vale. Putin eh, räägib Euraasia liidust. Venemaal rõhutab alati oma erilist positsiooni eh, ning tal ei ole mingi, ta ei näe enese jaoks kohta idapartnerluse raames, vaid ta peab ennast suurriigiks, kes peab läbirääkimisi Euroopa Liiduga ning siin on tegemist Putini trikiga, et ta tahab sundida edaspidi Euroopa Liitu rääkima Euraasia Liiduga ning me ei saa edasi liikuda sellises suunas. see on see põhimõte, mida, millest Venemaa lähtub, jaga ja valitse ning seetõttu on nad huvitatud just Euraasia Liidu tugevdamisest, et luua enesele tugev positsioon läbirääkimistel Euroopa Liiduga. ning teiseks tuleb öelda taaskord seda, et detsembris, jaanuaris ja ka edaspidi aset leidnud protestid näitasid selgelt, et kodanikuvabadusi Venemaal piiratakse tugevalt. meil on tegemist Äh, mitte legitiimselt valitud tuumaga, kes surub läbi äh, seadusi, mis on suunatud demokraatia vastu, mis piiravad äh, koosolekuvabadust, sõnavabadust, nüüd siis vabaühenduste õigusi ning me näeme ka seda, et vaba, välismaiseid vabaühendusi stigmatiseeritakse kui lääne spioone, siin on selgelt öeldud, et tuumavalimiste käigus nõukogus äh, leidis aset täiesti äh, selgelt aset ka Venemaa maine kahjustamine. me nägime, mis Venemaal toimus, mis toimus organisatsiooniga Koolos äh, ning Venemaaga on raske koostööd teha, Venemaa ise ei rahasta oma vabaühendusi ning kui nad saavad toetusi Euroopa Liidust, siis süüdistatakse neid spioneerimises nüüd, kui me vaatame, mis puudutab toruühendusi, siis eh, ka siin on tegemist uute piirangutega kui me vaatame seda, kuidas Venemaa suhtub eh, meediavabadusse, siis eh, lääne ajakirjandust eh, piiratakse, süüdistatakse pornograafia levitamises. vaatame seda, mis toimus Magnitskiga. Need meetodid, need hirmutamismeetodid, mida Venemaal kasutatakse, on ikka needsamad kuid näiteks Novaja Gazeta peatoimetaja Sergei Sokolov on rööviti hiljuti ning teda en-, teda kui ohvrit ähvardab süüdimõist-, süüdistamine peaprokuröri poolt, siin on tegemist äh, täieliku süsteemiga, siin on süstemaatilise äh, kodanikuühiskonna hävitamisega tegemist ning ma ei saa jagada seisukohta, et me oleme suhetes Venemaaga kuidagi edasi liikunud. Äh, me peame lähtuma sellest, milline on tegelik olukord, meil on vaja toetuda tõele ning me ei saa toetuda illusioonidele, kui me me paraku ei näe Venemaaga suhete arendamises midagi positiivset, otse vastupidi. aitäh. härra Šolts. aitäh, härra esimees, ka mina sooviksin tänada raportööri härra Svobodat eh, selle teksti eest, eh, mis on väga sisukas, eh, mis pakub väga palju arutlusainet ning mis paneb ka mõtlema kui me räägime strateegilisest partnerlusest, sellest, et seda ei ole võimalik nii kiiresti saavutada e, ning sellest, et me edasi ei liigu, siis on see kindlasti seotud ka e, sellega, et tuleb küsida, miks me siis edasi ei liigu Ja ning e, tekstis on juba ka mõned vastused toodud, miks me edasi liigu. punktis E räägib raportöör sellest, et Euroopa Liit soovib süvendada suhteid Venemaaga, toetudes ühistele huvidele eh, ning universaalsetele väärtustele. ma usun, et me võime, oleme sellega kõik nõus, kuid edasi on seal kirjas see, et eh, edasi tuleb mõelda sellele, et me peame ise oma seisukohti piisavalt tugevalt kaitsma, me peame olema huvitatud sellest, et meie koostöö oleks tulevikus jätkusuutlik ning kahepoolsed suhted Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vahel on meie tuleviku jaoks väga tähtsad ning minu arvates ainult punktides N ja O viidatakse sellele, kus oleks võimalik leida mingeid ühiseid huvisid. kõigepealt siis üleilmsed väljakutsed, võitlus terrorismiga, julgeolek, kliimamuutus, võitlus vaesuse vastu ja punktis O siis veel stabiilsus, arengukoostöö ja nii edasi. siin me näeme selgelt, et meil on vaja anda soovitused komisjonile, välisteenistusele, nõukogule äh, kuid neid ei äh, viida ellu, neid ei täideta, mis see kahepoolsete suhete jaoks tähendab? Äh, mina sooviksin, et selle lepingu teksti, et selle raporti tekstiga töötataks edasi ning siia saaks kirja selgemad soovitused ning nõuanded, kuidas oleks võimalik äh, edasi liikuda ning et me saaksime anda täpsemad suunised läbirääkimisteks ma olen nõus raportööriga selles osas, et Vene Föderatsioon on äh, läbirääkimispartner küll, kuid mitte tolliliidu üle. ja me peame selgelt näitama, mida me ootame Vene Föderatsioonilt, mida me tahame oma läbirääkimispartnerilt, mida me äh, soovime, kas me soovime rääkida tolliliidu üle, kas me soovime rääkida Euraasia liidu üle. me peame äh, selgelt näitama, mida me tulevaselt partnerluselt ootame ning millised on meie huvid, millised võiksid olla need ühised huvid, mis meil partneriga on. ning minu meelest on siit puudu terve valdkond, kultuur, teadus ja nii edasi. see tuleks siia ka lisada, sest et see on see valdkond, kus me saaksime strateegilist koostööd teha. ma leian, et ka see on õige, mida kolleeg Schulz ütles siin on, meil on vaja selgelt näidata oma kriitilist hoiakut vabaühenduste kohta vastu võetud seaduse suhtes. meie kriitika peab olema suunatud äh, sellele, kuidas inimõigusi rakendatakse Vene Föderatsioonis, meil on vaja äh, näidata selgelt, et me toetame äh, õigusriiklust, selgeid seadusi, kohtusüsteemi sõltumatust, et äh, need on need punktid, mis on meie jaoks tähtsad Eh, mul on hea meel koostöö üle raportööriga ning ma usun, et eh, lõpuks me saavutame tasakaalustatud hea teksti, mis annab soovitused komisjonile ja nõukogule. aitäh! palun järgmisel kõnelejal olla veidi äh, kiirem, hoida kinni kõneajast et tegelikult on kahju, sest et mina oleksin tahtnud pikemalt rääkida, aga no mis siis ikka. Like to... kõigepealt tahaksin väga tänada raportööri, sest äh, härra Soboda on tõesti ära teinud äh, suure töö. see on väga hea lähtepunkt edasiliikumiseks äh, ja oodata võib neli tuhat, viis tuhat muudatusettepanekut teie raportile, nii et selles mõttes ka kaastunne. rahvusvahelise kaubanduskomisjoni raportöörina ma tahaksin samuti näha siin mõningaid muudatusettepanekuid, et meil on tõesti õiguslikult siduvad kokkulepped kaubanduse investeeringute kohta, olin äh, interraportöör äh, puidu- ja toormaterjalide teemal ja endiselt ma näen siin palju probleeme. probleeme on ka toodete võltsimisega, see on Venemaal suur äh, probleem. samuti intellektuaalomandi õigused tegemist on küsimustega, mis on murettekitavad rahvusvahelise kaubanduse seisukohast. lahendamata küsimusi on ka energiavarustusega Poolasse, Tšehhi Vabariiki, Slovakkiasse, Balti riikidesse ja nende kahe minuti jooksul ma pean muidugi tegema nüüd väga kiiresti, me peame arvestama eh, erinevat arusaamist ka ajaloost pakun välja äh, alalise diskussioonirühma loomise ajaloo teemal. Äh, see on tuleviku seisukohast väga tähtis. mõni sõna ka viisade kohta. mina ei ole nii optimistlik nagu kolleeg Ojuland viisarežiimi suhtes. ma arvan, et me kõigepealt peaksime hindama äh, praegust viisalihtstustusrežiimi toimimist minu jaoks ei ole siin praegu päris selge meie positsioon, me peame vaatama, mis on meile kasulik, me ei saa vaadata asja ainult Venemaa äh, ärimeeste vaatenurgast ja näiteks ma ei ole kindel, kas meie jaoks oleks kasulik võimaldada seda viisavaba liikumist Vene ärimeestele. me peame Euroopa Komisjonil paluma kõigepealt analüüsida, mida äh, on meile andnud viisalihtsustuste režiimi esimesed aastad väga muljetavaldavad olid mulle kolleeg, kolleeg Enne Schultzi väljaütlemised, me olime koos Venemaa delegatsiooniga ja ma võin nõustuda vaid tema väljaütlemistega, ma ei hakka neid siin üle kordama, sest aega ei ole. rääkides jällegi viisadest, peame kaaluma viisavaba režiimi kogu regiooni jaoks, mitte ainult Venemaa jaoks. oleks väga halb tava, kui me kordame seda, mis me tegime Abhaasia ja Lõuna-Osseetiaga, eh, kus Venemaal oli viisavaba režiim, aga Gruusial mitte. nii et me peame kõiki selliseid aspekte kaaluma. Hannes ütles, et raport võib-olla ei ole niivõrd positiivne, kui te soovisite, kohe, kohe lõpetan ma arvan, et me peame olema objektiivsed, me peame vältima topeltstandardeid ning eh, kohtlema Venemaad lähtudes samadest standarditest nagu Gruusiat, Aserbaidžaani, inimõiguste olukorra halvenemine Venemaal on ilmselge, ainus lootus on, et, et demokraatlikud liikumised on samuti muutunud eh, tugevamaks. rohkem ma kahe minutiga väljendada ei jõudnud. Vielen Dank. ma tahaksin samuti tänada kolleeg Sobodat väga hea aluse loomise eest resolutsioonile. partnerluse olemus on endiselt lahtine ja strateegilise partnerluse tingimused ei ole veel täidetud. ma arvan, et see on meie resolutsiooni lähtepunkt. ning nagu mainitud, kindlasti on siin ka veel külma sõna, sõja jäänukeid õhus. üks küsimus minu jaoks esimeselt leheküljelt suur punkt B, kus te ütlete, et Euroopa Liit ja Venemaa on vastastikku sõltuvad nii majanduslikult kui ka poliitiliselt. mul on teatud kahtlusi sõna poliitiliselt äh, kasutamise suhtes. meie poliitilised süsteemid on vägagi erinevad. poliitiliselt sõna võidakse mõista erinevalt ja võib-olla oleks ähm, sobivam või äh, lihtsam liht-, mitte mainida, et me oleme poliitiliselt vastastikku sõltuvad. teiseks, me peaksime konkreetsemalt väljendama ka sõna moderniseerimine suhtes. kakskümmend viis aastat tagasi oli meil väljend perestroika, Nõukogude Liidus oli täielik majandus- ja sotsiaalne kriis ja sellega võid seda lahendada. moderniseerimine on samuti väga üldsõnaline, ähmane termin. kui me seda sõna tõesti kasutame, siis peaksime äh, seda täpsemalt sisustama, nii et et äh, me ütleksime, mida meie selle all silmas peame. julgustavad on siin äh, raportis äh, tingimusi puudutavad elemendid. ma arvan, et meil on tegemist realistliku ja konstruktiivse suhtega, punktid S ja D. WTO reeglitest kinnipidamine on üks tingimusi, siis siduv peatükk energia kohta, inimõiguste dialoog, kokkuleppes peaks olema ka inimõiguste kaitsmise klausel ja äh, selle hindamise kriteeriumid. tahaksin lisada omalt poolt veel kaks ideed mis puudutab kõigepealt lääne ettevõtete ja tegutsemise tingimusi ja nende investeeringuid Venemaal. sellega seonduv läbipaistvus ja vastastikuse põhimõte. see teema on otseselt seotud korruptsiooniga. tulemuseks on see, et lääne firmad peavad kohanduma äh, Venemaa tingimustega ja ka ise teatud korruptsioonis osalema Te. Teiseks, me peame nõudma, et Venemaa austaks oma naabrite õigust teha sõltumatuid otsuseid näiteks Venemaa eelmine nädal kritiseeris tugevalt Gruusiat NATO-teemaliste otsuste suhtes lisaks sellele on murettekitav Euroopa Liidu suutmatus peaaegu nelja aasta jooksul veenda Venemaad täielikult äh, kinni pidama Euroopa Liidu äh, Venemaa kahe tuhande kaheksanda aasta augusti kokkuleppest, mis puudutab sõjategevuse lõpetamist Gruusias. endiselt ei lubata Euroopa Liidu vaatlejaid lahku löönud territooriumidele ja ma arvan, et see on tegelikult Euroopa Liidu jaoks alandav. et äh, ei usalda ja see ei tekita just usaldust meie välispoliitika tõhususe suhtes, aitäh uh,! Uh, suur aitäh! ka minu poolt õnnitlused härra Svobodale. Austria oli eranditult, erandlikult üks riik, kust Venemaa oma väed välja viis, kui me jätame Kesk- ja Ida-Euroopa siin kõrvale. Äh, räägiti, on räägitud ka Euroopa Liidu pikaajalisest Euroopa Liidu perspektiivist, see on ebaõnnestunud ja nüüd me näeme katseid kokku panna Ukrainat, Valgevenet, Kasahstani majandusliitu. ma olen imetlenud muidugi pikka aega vene kultuuri ja rahvast. Venemaa on strateegiline partner samas mõttes, nagu Hiina võib olla põhinevalt ühistel kommerts- ja majandushuvidel. Euroopa Liidu kvartett äh, Süürias, äh, Iraani plaan Põhja-Korea, võib-olla ka Serbiaga, kui nüüd äh, president Nikovitš on ametis. meil on vaja Venemaa gaasi, aga huvide poole pealt äh, konkureerivad ka Kaukaasia, Venemaa suhtub väga leigelt äh, demokraatiasse, inimõigustesse äh,, Äh, nagu proua Ojuland mainis, ta on Euroopa Nõukogu ja OSCE liige, tegelikult äh, Euroopa Nõukogu usaldusväärsus on täiesti piirideni juba viidud Venemaaga seoses. Venemaa kasutab siin ära oma võimupoliitikat ja ei austata ühiseid väärtusi kui kõike seda aktsepteerida, siis muidugi on võimalik Venemaaga suhteid arendada, aga ma kardan, et mis tahes klauslid, mis puudutavad inimõigusi, läbipaistvust, kohtuvõimu sõltumatust, äh, saavad olema vaid äh, fassaadiks ja Venemaa lihtsalt annab oma allkirja ja siis unustab, et ta on üldse midagi sellist äh, lubanud. nii et meil ei saaks olla illusiooni, et Euroopa kavatseb äh, kõikidest sellistest asjadest kinni pidada, aga muidugi me, on paratamatu, et me vajame Venemaad ja Venemaa vajab meid. Uh, thank you, Shaban. Uh, the initial remarks of Mr Svoboda. härra Svoboda sissejuhatus äh, oli väga oluline, suur tänu talle, aga üks äh, teema on väga tähtis, kui me usume progressi ja oma missiooni muuta maailma paremaks, siis me ei saa lihtsalt rõhutada, nii nagu härra Sobada ütles, strateegilist partnerlust kui meil ei ole muid ühiseid väärtusi, ja riik, kes eh, okupeerib isegi naabrite territooriume, ja takistab maailma muutmist paremaks ja koostööl põhinevaks. punkt A. strateegiline partnerlus mina tahaksin seda formuleerida pehmemalt, soovime strateegilist partnerlust. me tahaksime strateegilist partnerit kõikides peamistes küsimustes, aga me ei saa öelda seda, mis ei ole realistlik ja punktis N sulgudes strateegilise partnerluse edendamine me tahaksime edendada positiivset partnerlust, mitte negatiivset ja nende valdkondade loetelus konfliktide rahumeelne lahendamine, siin ei ole partnerlust, Venemaa ei ole huvitatud konfliktide rahumeelsest lahendamisest. näiteks Kaukaasias rahvusvaheline rahu peaks olema meie ühine eesmärk Venemaaga, aga kahjuks see nii ei ole. me peaksime kutsuma üles selles dokumendis Euroopa Liidu Venemaa kokkuleppe rakendamisele kahe tuhande kaheksanda aasta sõjaväelisele positsioonidele taandumine ja ka Euroopa Liidu järjekindel positsioon, mida siiski seab, seavad meie vasakpoolsed kahtluse alla okupeeritud territooriumide kohta, see probleem on olemas ja me ei saa lihtsalt vaikida sellest, küsimus on usaldusväärsuses. õiglus pangandus- ja investeerimispoliitikas praeguseni ja mitte kasutada majanduskoostööd poliitilise vahendina domineerimise taastamiseks ja nii edasi me saame veel töötada muudatusettepanekutega ja ma olen kindel, et paljud esitavad ka sellekohaseid ettepanekuid. suur aitäh, tahaksin tänada härra Svobodat äh, väga hea ettepaneku eest me olime küll väga optimistlikud kaks aastat tagasi, kui me oma Vene partneritega jõudsime ühele nõule selles osas, et äh, tegemist ei ole ainult tehnilise moderniseerimisega, vaid tegemist on kogu ühiskonna moderniseerimisega me tõepoolest lootsime, et me jõuame strateegiliste küsimusteni, kuid nüüd juba pikemat aega me selles suunas ei liigu ning äh, strateegilistes küsimustes on meie seisukohad vägagi erinevad. ma sooviksin äh, öelda ka selle vabaühenduste seaduse kohta paar sõna. see on hoopis teistsugune äh, seadus kui see, mis peaks äh, korraldama elu vabas demokraatlikus ühiskonnas eh, ning äh, see viib Vene ühiskonna veelgi teravama polariseerumiseni eh, vabaühenduste liikmed ei ole ju ometi välisriikide spioonid eh, ning äh, vaba, väli, vabaühenduse liikmeks olemist ei tohiks karistada, ma toetan äh, eelkõnelejaid selles osas, et äh, meie tekst peaks olema väga lühike, lööv, me ei saa siia kirja panna tervet pika loetelu asjadest, mida me äh, oluliseks peame, me peame keskenduma strateegilistele teemadele sellele, mis on tõeliselt oluline strateegilise partnerluse loomiseks äh, ning äh, äh, me peame ka selgelt ütlema, mis on takistuseks strateegilisele partnerlusele, nagu näiteks inimõiguste rikkumine. me vajame väga konstruktiivset lähenemist ja meil on ees palju tõsist tööd, aitäh! Thank you, Mr Chairman um,. I m just suur aitäh, räägin EAS-i nimel ja tahaksin anda lühikese ülevaate meie seisukohtadest. me ootame põhjalikku ja ambitsioonikat kokkulepet, me oleme mitmetes valdkondades edasi liikunud, aga on üks oluline osa, kus seda edasiminekut ei ole olnud, nimelt kaubanduse ja investeeringute peatükis. see hõlmab ka kokkulepet selle kohta, kuidas tegeleda energiaküsimustega meil on tarvis äh, tõesti olulist kaubanduse investeeringute peatükki, see, kui me tahame, et meil oleks kokkulepe, mis hõlmab kõiki suhteid äh, Venemaaga. aruteludes Venemaaga oleme märganud, et äh, oluline samm edasi on astutud tuuma poolt WTO-ga liitumislepingu heakskiitmisest täna Äh, aga me peame siit edasi liikuma ja Venemaa praegusel hetkel väidab, et äh, et tema pädevused on läinud tolliliitu ja me peame tegema Venemaaga võimaluse edasiliikumiseks nendes äh, tähtsates teemades ja meie mandaat on läbirääkimisteks Venemaaga, mitte tolliliiduga, nii et selle peame ka läbirääkimistel neile selgeks tegema. ja tahaksin samuti rõhutada inimõiguste ja kodanikuühiskonna tähtsust meie kahepoolsetes suhetes. meil on olnud võimalus täna seda parlamendis arutada Venemaa parlamentaarse grupiga ja meile tekitab muret, et eh, kodanikuühiskonna tegutsemise ruum on muutunud järjest piiratumaks tulenevalt vastu võetud seadustest, eriti eh, vabaühenduste seadus. kõrge esindaja on väljendanud eh, oma muret erinevates avaldustes nii seadusandluse osas kui ka konkreetsemalt vabaühenduste seaduse osas ja oleme rääkinud ka ehm, tuumaesindajatega erinevatest eh, tõsistest probleemidest, mis tekivad, kui see seadus ellu rakendatakse. ja minu poolt kõik praegu. nüüd sooviksin lõpetuseks anda sõna veel härra Svobodale. hästi, ma püüan teha lühidalt siin võib nüüd selgelt öelda seda, et kui me tahame uut lepet, meil ju üks lepe on olemas, aga kui me tahame Venemaaga uut lepet sõlmida, siis ma ei ole arvamisel, et me peame iga hinna eest uue lepingu saavutama, aga kui, siis peab see andma meile ka lisandväärtust. ja teiseks ma ütlesin selgelt, et praegu ei ole strateegilise partnerluse jaoks eeltingimused täidetud. Äh, sellele juhtis tähelepanu ka kolleeg Landsbergis, me soovime strateegilist partnerlust küll, aga kui ei ole tingimused täidetud, siis me seda ka ei saa ning seda tuleb selgelt ka näidata äh, ning nüüd veel mõned üksikasjad, assotsieerimisleping ja see siin on viga ka äh, kolleeg Armen Reuten juhtis tähelepanu sellele, siin tuleb teksti parandada, siin on trükiviga. Magnitski juhtum on siit meelega välja võetud, ma ei hakkaks seda siin kordama, selle kohta on eraldi dokument, sellel on omad eelised ning kolmandaks, tolliliit et eh, selle kohta on selge seisukoht välja öeldud ka siin tekstis, et me ei räägi tolliliidust, see on täiesti selge. nüüd siis eh, teadus, haridus, see on siin olemas, kolleeg Scholz, võib-olla pisut liiga lühidalt, seda võib pikemalt eh, siia kirja panna. viisa osas on täiesti selge, mis on meie positsioon Ukrainaga, Gruusiaga, siin on vaja läbirääkimised lõpule viia Eh, ning ma usun, et Gruusiaga me saavutame peatselt kokkuleppe ning eh, Venemaad ei tohi siin niimoodi eraldi vaadelda. Eh, mis puudutab poliitilist sõltuvust, siis punktis B siin tuleks sõnastust täpsustada meil on tegemist majandusalase koostööga ning äh, siia peab lisanduma ka poliitiline, kuid praegu see nii ei ole ning siin on kindlasti võimalik leida parem sõnastust. Äh, mis puudutab äh, moderniseerimist, siis tekstis on ka sees, et me ei pea silmas ainult tehnilist moderniseerimist, vaid ka poliitilist moderniseerimist. ma olen avatud parema sõnastuse leidmiseks mis puudutab naabrite õigust mängida oma rolli, siis äh, minu meelest on see täiesti enesestmõistetav, me soovime koostööd Venemaaga kui naabriga, äh, kuid äh, siin tuleb mõlemal sõna kaasa rääkida selle kohta, millis-, milline see koostöö peaks olema. ma sooviksin tänada ka kõikide muudatusettepanekute eest, me arutame asja veel variraportööridega ning on täiesti selge, et inimõiguste küsimus on täiesti selge signaal läbirääkimiste pidajatele vabaühenduste küsimused, need on kõik need küsimused, mis parlamendis mängivad väga suurt rolli ning need on teemad, mida tuleb käsitleda. meie jaoks on see tähtis Eh, ning kui selles valdkonnas mingit edu ei saavutata, eh, eh, seda nagunii tuleb see, see nagunii on siin tekstis olemas, siis parlament ei saa seda lepet aktsepteerida ning seetõttu on väga oluline, et me ei paneks siia kirja kõiki võimalikke oma soove, ei teeks niisugust pikka soovinimekirja, vaid oluline on see, et me paneksime paika need olulised punktid, mis on eeltingimused, et me üleüldse mingi lahenduseni jõuaksime, e, sest et e, me ei taha tegelikult, et me lepingu peaksime tagasi lükkama, vaid me soovime selle raportiga saavutada seda, et kui e, minnakse läbirääkimistele, siis no, peavad läbirääkijad saama selged suunised, need punktid tahame me siia kirja panna. meil on vaja seda mehhanismi siin kasutada selleks, et anda kindlad suunised, me ei selgita olukorda, me ei anna mingisuguseid äh, soovitusi, vaid me tõepoolest paneme, anname suunised ning äh, oleks väga äh, tore, kui lepe sõlmitaks, kuid on päris selge, et igasugune lepe ei ole sugugi parem kui üldse mitte mingi lepe ning see on see mõte, mida ma oma raportiga tahtsin väljendada. ning ma tänan veel kord kõikide muudatusettepanekute eest, aitäh! esimehel puudub mikrofon. Deadline tabling amendments fünf. tähtaeg viis. Alle bösartigkeiten über den Sommer noch ausdenken. Te võite kõik mu peale nüüd vihased olla, et suvel tuleb tööd teha, aga nii see on ja hääletamine on üheteistkümnendal oktoobril. heaks kiidetud, niisiis päevakorrapunkt kakskümmend kaks, veel kord tänu härra Svobodale. ning nüüd liigume edasi Magnitski asja juurde ning eh, sissejuhatuseks sõna proua Ojulandile. ma arvan, et me kõik oleme nüüd eh, üles soojendatud eh, Venemaa küsimuses ja ma jätkaksin. on hea, et neid kahte resolutsiooni arutatakse täna koos. ma arvan, et me peaksime mm, seda dokumenti vaatama mitte liiga kitsalt, vaid pigem nägema seda laie, laiema lähenemisena Euroopa Liidu poolt. ja minu arvates äh, saadab see üsna olulise sõnumi Venemaa partneritele. nimelt, et me ei taha Euroopa Liidu territooriumile rahapesu, me ei taha siin näha korrumpeerunud raha, mida investeeritakse varadesse või kinnisvara ostmisse ja me ei soovi siin näha inimesi, kes eh, rikuvad inimõigusi, tapavad eh, Venemaal inimesi eh, kohtuvõimu kaudu, me ei taha neid Euroopa Liidu territooriumile. Selgitaksin natuke tausta, kaks tuhat kümme Euroopa Parlament hääletas iga-aastase inimõiguste raporti poolt ja juba siis oli meil olemas Magnitski nimekiri, mis hõlmas kuutkümmet inimest, kes olid süüdi tema äh, surmas äh, sel ajal, kui ta oli vahi all. me hääletasime selle poolt, äh, tegime ettepaneku nõukogule alustada viisasanktsioonide kehtestamisega, kahjuks eh, tol ajal nii ei läinud, vahepeal eh, pooleteise aasta jooksul me oleme kõik olnud tunnistajaks sellele, et eh, korruptsioon Vene Föderatsioonis ei ole mitte vähenenud, vaid vastupidi, ka inimõiguste rikkumised ei ole vähenenud, vaid vastupidi. ja mis puudutab konkreetsemalt Sergei Magnitski perekonda ja nende tagakiusamist, tema ema ja lese tagakiusamist, see jätkub endiselt. seepärast ma arvan, et praegu on väga õige hetk see teema uuesti tõstatada ja teha nõukogule ettepanek, et nad peaksid arutama viisasanktsioonide kehtestamist konkreetselt nende isikute vastu, kes on süüdi äh, Magnitski surmas, selle asemel, et me vaatame lihtsalt pealt, kuidas Vene Föderatsioonis neid samu inimesi kaitstakse või isegi edutatakse, sanktsioonid peaksid hõlmama ka sanktsioone nende varade suhtes Euroopa Liidu territooriumil. soovituses tehakse nõukogule ka ettepanek ehm, vaadata, et ehm, inimõiguste rikkumised Venemaal on väga laiaulatuslikult ja ehm, meil on olemas dokumenteeritud sõltumatuid allikaid Äh, selle kohta ja me peaksime sarnaseid rikku-, sanktsioone sätestama ka nende suhtes Venemaal, kes on süüdi sarnastes inimõiguste räigetes rikkumistes. Äh, USA kongressis on samuti juba hääletatud nõndanimetatud Magnitski seaduse poolt mõlemas kojas, äh, välisasjade komisjonis ja see läheb nüüd kummaski kojas parlamendi täiskogu ette, et teha Jackson Meniki muudatusettepanek Magnitski seadusesse. ja see puudutab ka nende varade külmutamist USA pankades. ma arvan, et on päris selge, et Euroopa Liidu pangad, kes on USA pankade partnerid, ei saa vältida sarnaste sanktsioonide rakendamist ja nende isikute vara arestimist paar nädalat tagasi ma käisin Washingtonis, kohtusin kolleegidega senatis, kes, kus osalejaid oli mõlemast parteist, nii demokraatlikust kui vabariiklikust parteist ja ma pean ütlema, et äh, meil olid põhjalikud arutelud partnerluse üle Vene Föderatsiooniga, ühistest väärtustest ja ühistest probleemidest, mis meil Ehm, USA-ga on Vene Föderatsiooni puhul ja me püüame parandada suhteid Vene Föderatsiooniga. seetõttu ma võin vaid öelda, et ootan huviga arutelu ja ehm, septembris äh, ühel ahveti kohtumisel saame siis pidada sellel teemal järgmise arutelu. Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve. El señor Protasevich, que es el ponente en la sombra. Eh, Suur aitäh äh,! fraktsiooni vararaportöör palus mul tema asemel sõna võtta ja sõnum on siis see, et ta toetab seda teksti äh, mustandit või versiooni äh, ta väljendas oma seisukohti selle suhtes ka eile. tahaksime, et raportöörile öelda ka, et üldiselt me oleme nõus tema teksti äh, üldjoontega ja tekstiga, aga võib-olla oleks meie jaoks huvitav ka kaaluda terveid hulka äh, lisasid. kõigepealt, mis puudutab esimest paragrahvi, meie arvates oleks kasulik lisada paragrahvile, kus öeldakse traagiline juhus või juhtum me peaksime rääkima sellest, et kõik sellest vastutavad inimesed peaksid äh, kohtu ette tulema. siin tuleb mainida ka, et äh, palutakse Vene võimudel modifitseerida ja reformida oma kohtusüsteemi ja variraportöör on teatud kahtlustel, kui öeldakse, et introducing restrictive measures ehk siis viiakse sisse piiravad meetmed. see inglise keeles ei ole väga selge, seetõttu paluksime siin suuremat selgust. teine huvitav punkt, arvestades üldist debatti, mis meil praegu Venemaa üle on, on see, et võib-olla peaksime sisse tooma teatud lisatingimused, mis puudutavad inimõigusi ja fundamentaal äh, õigusi öö, oma läbirääkimistel ja suhtlemisel Venemaaga. seda ütles juba härra Svoboda ja minu arvates oleks kasulik püüda sama seost rõhutada ka selles tekstis. et, et veel kord see asi üle käia. ma arvan ka, et see soovitus nõukogule on loogiline kuid võib-olla peaksime järjekorda muutma, punkt kaks tuua punkti ette, äh, punkti üks ette ehk vahetada need ära. pikemalt ma ei räägigi, kuid härra Protasevitši nimel soovisin väljendada neid seisukohti selle teksti suhtes, mida me üldiselt toetame ja tegelikult toetab seda terve meie fraktsioon, aitäh! Äh, härra Schulz jätkab, aitäh Kristiina Ojulendile väga hea teksti eest ja äh, soovi, mis sisaldab soovitust, et nõukogu äh, aktiveeruks Magnitski juhul see hõlmab sõidukeeldusid juhtumiga seotud ametnikele, kuid võib-olla tuleks meil äh, Äh, mõelda ka, kes on need Euroopa Parlamendid, kes on äh, nende meetmete poolt, mitte ainult Ameerikas ei käsitleta Magnitski juhtumit, vaid seda teevad ka Euroopa äh, Parlamendid. meil ei ole tegemist siin üksikjuhtumiga, vaid meil on tegemist lihtsalt erakordselt silmapaistva juhtumiga, inimene, kes võitles korruptsiooni vastu, langes retseptsioon äh,, repressioonide ohvriks, siin on tegemist meetodiga, mida selles riigis äh, kasutatakse, näiteks Aleksander Lebedevi eh, bürooruumid otsiti läbi, tegemist on inimesega, kes on pühendunud korruptsioonivastasele võitlusele, eh, me võime mõelda eh, Novaja Gazeta toimetajale, sellele, mida temaga on tehtud, ta röövitakse ning siis esitab peaprokurör talle süüdistuse, tegemist on süüdistusega diskrimineerivate artiklite kirjutamise eest. see on uskumatu, mis toimub ning Magnitski juhtum on lihtsalt erakordselt traagiline. ta on sisuliselt vanglas hukatud ning Euroopa Liit peab nüüd tõepoolest meetmeid võtma. me oleme piisavalt kaua oodanud, me oleme andnud Venemaa valitsusele võimaluse uurida seda kaasust. Fedotovi nõukogu on kindlasti kindlaks teinud, et siin on tegemist äh, tihedate seostega ametnike vahel, kes äh, on Magnitski juhtumiga seotud, Venemaa ei ole mitte midagi teinud, äh, postuumselt on Magnitskile veel esitatud süüdistus, see on täiesti kohutav, mis siin toimub, niisiis meil on vaja tõepoolest sellele kaasusele joon alla tõmmata. aitäh! Thank you very much. I would like to thank the rapport- suur aitäh, tahaksin tänada raportööri selle algatuse eest, mis on täiesti õigeaegne. tegelikult aeg on läbi saanud selleks, et tegut-, tegutseda ja nagu öeldud, mine, möödunud kahe aasta jooksul on toimunud terve hulk inimõiguste rikkumisi, nende, need on muutunud tõsisemaks, tõsinenud on ka korruptsioon me peame alustama Magnitski juhtumiga, sest see on hästi dokumenteeritud. kuid on palju teisi juhtumeid samamoodi. ja kui lubate, see on kõige väiksem poliitiline asi, mida me teha saame. sellel on potentsiaali ka lisaväärtuseks, positiivseks lisaväärtuseks, mis võiks mõjutada Vene administratsiooni et sa, et ta reformiks oma kohtusüsteemi, kohtusüsteemi, et seal oleks rohkem läbipaistvust. see on äh, vajalik äh, lisatõuge, vajalik kvaliteet meie suhetes ja ma väga loodan, et me suudame eh, järgida Ameerika Kongressi, kui me sellega hakkama saame. võib olla meil palju rohkem positiivset mõju Vene äh, administratsiooni käitumisele, aitäh uh,. aitäh, härra esimees ka minu sügav lugupidamine proua Ojulandile selle algatuse eest, ma olin algselt üsna skeptiline. on see üldse vajalik, kas see on tõhus, aga pean ütlema, et äh, ma olen meelt muutnud. ja mõnes mõttes oleme me kaardistamata merel, seda pole kunagi varem proovitud. parlament ausalt öeldes meil pole, äh, ei ole ju äh, parlamendi õiguspädevuses määrata viisaregulatsiooni teiste riikidega. aga see konkreetne ettepanek on väga suure sümboolse väärtusega, see on nagu selline test, et vaadata, kui kaugele öö, äh, suudame me minna sõnumi edastamisega Venemaale. et teha selleks, et me mõt-, mõtleme tõsiselt seda, kui me ütleme, et me toetame täielikult põhilisi tsiviil- ja põhiõigusi. eriti Vene taol-, Venemaa taolises riigis, seda mainiti ka varem ja ma natukene kahtlesin, ta on ju Euroopa Nõukogu ja OECD eh, liikmed. ja võiks arvata, et Euroopa Nõukogu ja OECD ehm, seisavad ise selle eest, et riigis valitseks seadus ja kohtuvõim oleks iseseisev, me teame, et nii ei ole läinud. ja selles mõttes Äh, tunnustan esimeest, ta on korduvalt siin parlamendis käinud ja tema rahvusvaheline kampaania on olnud äh, pöörata Põhja-Ameerika ja Euroopa parlamentääride tähelepanu Magnitski juhtumile. see oli tema idee, nii palju kui mina tean. algselt, et midagi tuleks läbi suruda USA kongressis, nüüd püüetakse seda teha minu riigis. alamkoda on võtnud vastu resolutsiooni äh, taoline mittesiduv resolutsioon sai vastu võetud äh, Briti valitsuses, kuigi nad ütlevad, et seda otseselt neid ei seo, mitteametlikult on nad ka väga-väga teadlikud, kes need nimekirjas seal, isikud need inim-, nimekirjas on ja neid millised on ikkagi võimalused Vene kodanikele, kes taoliste asjadega seotud on. poliitilise resolutsioonina on ta vägagi tõsiseltvõetav ja sellepärast me toetasime seda kõikides poliitilistes fraktsioonides ja plenaaril. sest kui seda äh, laialt ei toetata, siis kaotab ta poliitilise suuna ja mõju, nii et loodetavasti saab ta kogu koja toetuse ja et kordki ometi Kremlin selle asemel, et öelda, et neid ei huvita, ja lihtsalt ignoreerivad meid, äkki peavad nüüd istet võtma ja tähelepanu pöörama. kui Medvedjev oli president, siis oli mingisugune katse Magnitski juhtumit uuesti üle vaadata ja on mingid jutud, et seda võib-olla avatakse uuesti, aga tegelikult Magnitski ja tema perekonna jaoks siiski õigust ei ole leitud ja loodetavasti kuidagi see olukorda siiski leevendab, aitäh. aitäh, härra esimees. Liesi äh, nimel meidki häirib ähm, mag-, Sergei Magnitski uurimise edutus. Euro, Euroopa Liit öö, äh, paneb selle teema päevakorda Venemaaga suhetes ikka ja jälle kõikides foorumites, kõikidel tasanditel. president von Rompuy äh,, Rompuy kirjutas E, e, kirja enne eelmist e, tippkohtumist Venemaaga ja rääkis sellest teemast, ta ütles väga selgelt, et see juhtum on ähm, hakanud sümboliseerima seaduste kehtivust ja, äh, ja inimõiguste küsimust Venemaal. ta tõstatas ka seda teemat, mis puudutab äh, postuumset äh, uurimist ning õiguse Äh, õigusemõistmist Sergei Magnitski perekonnale. me räägime sellest teemast ikka ja jälle ning kutsume üles Venemaad seda uurimist lõpetama ning kohtu ette tooma need inimesed, kes on süüdi. järgmine teema on inimõiguste alane konsultatsioon, mis peetakse kahe nädala pärast Venemaal. mis puudutab sanktsioonide teemat, siin tahan öelda, et loomulikult Eh, see on välissuhete viimane võimalus ning peab olema vastavuses nende sanktsioonide juhistega, mida me sarnaste juhtumite puhul oleme kasutanud, aitäh. nüüd on meil tähtajad, muudatused kahekümne üheksandaks augustiks, kahekümnendal septembril on hääletamine palju tänu ja meil on tegemist viimase kohtumisega enne suvepuhkust, meil on veel kolm teemat, nii et mul on ettepanek raportöörile, et viieteist minutiga saaksime hakkama arutelu kaubandusleppe üle Kolumbia ja Peruga ning käsitleksime ka Kesk-Ameerika küsimust ning meil jääks veel siis aega veel äh, ka rääkida Euroopa Liidu tulevase esindajaga Alžiiris. kas te olete minuga nõus? härra Salafranca, sõna on teil. Eh, aitäh, härra esimees. jah tõepoolest oleks tegelikult hea, kui me saaksime eh, sellele teemale piisavalt tähelepanu pöörata ning pidada siin korralikku arutelu, eh, kuid eh, siin on tegemist siiski tõepoolest samade küsimustega, samade probleemidega nendes punktides see puudutab just nimelt meie komisjoni pädevusi siin on kõne all assotsieerimisküsimused ning äh, kaubanduslepe, mis puudutab ka äh, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni, meil on vaja arvamust äh, koostada, niisiis tõepoolest on vaja lähtuda, läheneda nendele küsimustele laiemast perspektiivist ja meil on ees seismas ka ministrite arutelud ning kui me räägime lepetest, mis on sõlmitud Ladina-Ameerika riikidega, siis kõigepealt oli meil tegemist lepingutega, mis puudutasid arengukoostööd, edasi me jõudsime demokraatiaalaste lepinguteni, need olid lepped, mis Euroopa Liit sõlmis äh, üksikute riikidega ning nüüd me oleme jõudnud järgmisesse faasi, äh, kus on tegemist vastastikuse äh, kaubavahetusega ning siin meil on vaja teha lõpp ühepoolsele süsteemile. meil me näeme, et mitmed Andide piirkonna riigid on võtnud otsustavaid samme võitluses äh, narkokaubandusega, nad on aga huvitatud selles, et nende positsioon üldiste soodustuste süsteemis äh, ÜDO raames äh, tugevneks ning Nad äh, soovivad äh, oma positsioone muuta võrreldes varasema ühepoolse süsteemiga. Need lepingud nüüd on suunatud sellele, äh, et Kesk-Ameerika riike Kolumbiat ja Peruud kaasata no järgmisesse faasi me oleme jõudnud küpsemale tasandile oma lepingutega ning äh, läbirääkimised nende lepingute üle mm, viis läbi komisjon, meid on selles äh, informeeritud ning äh, maikuus kaks tuhat kümme on läbirääkimised käimas. samas mm, tuleb tunnistada, et parlamendi roll nende lepingute läbi, üle läbirääkimiste pidamisel ei ole olnud suur ning härra esimees, mina sooviksin nüüd öelda, et meil on vaja võtta selge seisukoht nende lepete osas. Uh, parlament ei saa lepete sõlmimise osas väga palju muuta, kui tegemist on heakskiidumenetlusega, kui lepingud on juba välja kaubeldud, kuid meil on võimalik fraktsioonide esindajatega, variraportööridega koos siiski töötada välja võimalikult hea tekst selleks, et näidata parlamendi seisukohti ning ma soovin teie toetust ka selle Äh, arvamuse osas, mis äh, puudutab Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni äh, seisukohti. siin tuleb kinni pidada kindlatest tähtaegades ning need lepingud põhimõtteliselt on positiivsed lepingud Need arvestavad ka Euroopa Liidu kodanike huvidega, niisiis olen ma üldiselt positiivselt häälestatud ning ma loodan, et need tekstid saavad parlamendi heakskiidu ning me saame tööd nendega jätkata aitäh, härra esimees, jätkab proua Musšitš-Deurkisa. mina sooviksin rääkida sotsiaaldemokraatide variraportööri nimel, ta palus mul oma seisukoha edastada ja ma soovin kõigepealt esitada paar küsimust, mis on tehnilist laadi selle nende tekstide koostamisel pidi Ahveti komisjon tegema ettepaneku eh, ning eh, nii nagu esimeste koosolekul otsustati, eh, koostati siis nüüd raport, et noh, me selle teksti eesmärgiks on avaldada parlamendi seisukoht nende rahvusvaheliste lepingute kohta. Inda ja Ahveti komisjoni vahel on teatud konflikt, siin see puudutab just Kesk-Ameerika kohta käivat aruannet äh, ning resolutsioonis äh, peab äh, minema siiski teatud kompromissidele nüüd siis aga sisuliste küsimuste juurde. härra Obiolse soovis raportöörile edastada oma tänu hea töö eest eh, ning eh, kõigepealt on, eh, sooviksin rõhutada, et tegemist on esimese piirkondade vahelise leppega me räägime siin vabakaubandusest, poliitilisest dialoogist, prioriteetidest, demokraatiast, inimõigustest nüüd läheksin aga üle inglise keelele. Eh... paindlikkus, mis teil oli teiste pooltega? saame sellega eh, nõus olla ainult Šešesku. vist, viiskümmend sekundit eh, rohkem, nagu te tegite teiste raportitega siin on tegemist suurte eesmärkidega sotsiaalse sidususega ning muude teemadega, millega Euroopa Parlament loomulikult saab nõustuda. siin on esitatud ka terve hulk muudatusettepanekuid selleks, et tugevdada inimõiguste aspekti, demokraatlike arengute aspekte nendes riikides. sotsiaaldemokraatide jaoks on just nimelt need punktid väga olulised, mis puudutavad kodanikuühiskonna tugevdamist ning juhul, kui võimalik, paluksime veel muudatusettepanekute esitamise tähtaega pikendada, aitäh! protseduuri poole pealt ma arvan, et peaksime jääma tähtaegade juurde. see, me tahame, et protsess kiireneks, mitte ei veniks. mul on õnnestunud äh, juhtida ALDE delegatsiooni Kolumbias kaks nädalat tagasi. minu sõber Katrin Pierde oli ka seal ja meil oli võimalus rääkida kõikide asjapooltega, äh, asjaosalistega ja minu järeldused on see, et asjad liiguvad edasi kui me vaatame aega paar kuud tagasi, kui te vaatate inimõigusi, siis see on selgelt paranenud. võitlus kuritegevusega, võitlus äh, narkokaubandusega, aga see kõik äh, toimub seaduse raames. ILO, ka nemad on positiivsed nende arengute suhtes. jätkusuutlik areng on täiesti olemas. mida me teha saame, on see, et lõppude lõpuks järgida Salafranca arvamut, sa-, saadame selle intosse, paneme plenaarile ja kokkuvõttes on minu arvates äh, Äh, mõistlik see seal heaks kiita, aitäh. En este caso voy a hablar en castellano también. Yo, um, yo en... jah, mina siis räägiksin ka hea meelega hispaania keeles, ütleb proua Lunatšek. soovin tänada raportööri, variraportööre ja nii edasi, kuid meil on jäänud mulje, et siin äh, on keskpunktis ikkagi vabakaubanduse küsimused, kuid ei pöörata tähelepanu sellele, et inimõiguste olukord nii Peruus kui Kolumbias on halvenenud, seal on olukord väga keeruline, sama võib öelda ka teiste Kesk-Ameerika riikide kohta meil ei ole jäänud sellist muljet, et äh, siin oleks tegemist mingisuguse edasiliikumisega, seetõttu äh, sooviksin juhtida tähelepanu kahele äh, konkreetsele juhtumile, mis puudutavad ka Euroopa Parlamenti, nimelt Kolumbia salateenistused ja Belgia vastavad teenistused soovivad moodustada ühise uurimiskomisjoni selleks, et kuid siin ei ole edasiminekut inimõiguste küsimuses. komisjonis arutatakse samuti seda küsimust, siin on vaja vastavat nõusolekut ning nüüd siis, mis puudutab teist punkti, väga raske on nii lühikese ajaga toime tulla, kuid Kesk-Ameerika siinkohal on tegemist ettepanekuga, mis puudutab finantsteenuste liberaliseerimist. me teame, et Panama on maksu eh, paradiise ning me ei e, soovi, et kriis läheks veelgi hullemaks, seetõttu tuleks pöörata piisavalt tähelepanu ka sellele aspektile ning meie fraktsioon e, on praegu seisukohal, et nendele lepetele ei tuleks anda heakskiitu, kuid ka mina sooviksin, et tähtaega pikendataks, me sooviksime septembris veel seda asja arutada e, ning pöörata rohkem tähelepanu kolleeg Salafranca ettepanekutele, aitäh! aitäh, härra esimees! minu fraktsioon on täiesti nõus äh, härra äh, Salafranca EPP seisukohtadega, toetame nii äh, mõlemat resolutsiooni äh,, mõlemaid seisukohti äh, ja oleme, külastasin Panamaad paar kuud tagasi ja mind rabas, kui äh, et Euroopa äh, delegatsiooni Panama seedis ei olnud ja küsimus äh, on ju tegelikult väga olulise Kesk-Ameerika riigiga, nii et välisteenistust peaks avama seal teenistuse niipea kui võimalik või sulgema mõne äh, esinduse mõnes vaesemas riigis, mis tegelikult nii olulist funktsiooni ei täida, kui seda teeks äh, Panama. Peru ja Kolumbia, loomulikult toetame ka seda jõuliselt, siinkohas on palju inimesi, eriti vasakpoolsed, kes on selle vastu, et Kolumbia taolise lepingu sõlmiks kümned, äh, kümme aastat on need argumendid äh, vanad ja nad on natukene vanaks jäänud, protektsionism, äh, tegelikult Kolumbia on väga kaugele edasi arenenud nii inimõiguste kui ka demokraatia vallas ja seda peaksime tunnustama, niisiis vaba ja õiglane ja hästi reguleeritud järelvalvatud kaubandus on asi, mida tuleb teha rahvusvaheliselt, meil on väga häid näiteid, kuidas Tšiili ja Mehhiko äh, Äh, oma asjad korda said aastakümme, äh, kümme aastat tagasi, nii et selles mõttes proua Salafranca soovitus parlamendi poolt, äh, seda tuleks toetada niipea kui võimalik. ma annaksin soovituse välisteenistusele teha see väga kiiresti panemas, sest taolisi soovitusi Briti konserva-, konservatiividelt enam ei tule. ja härra Maier. Eh, aitäh, härra esimees ja mina sooviksin tänada härra Salafrankat tema raportite eest ja ta teab väga hästi, milline on minu fraktsiooni seisukoht eh, Kolumbia, Peruu ja ka teiste riikide vastu, meie oleme nende lepete vastu, eh, sest et äh, siin ei ole arvestatud meie seisukohtadega. meie jaoks on oluline inimõiguste küsimused eelkõige Kolumbias ning ka vabakaubandus, nii nagu seda siin käsitletakse, ei võta arvesse asümmeetriat ning tegemist ei ole tasakaalustatud kaubandusega, siin ei ole tegemist õiglase kaubandusega ning sellele tuleb tähelepanu pöörata äh, arvestada tuleb ka kriisiga, mis praegu maailmas valitseb ning nüüd siis äh, kaubanduskokkulepe möödunud ametiperioodi jooksul ma äh, samuti olen näinud äh, selleteemalisi dokumente ning ka härra Salafranca teab, kuidas asjad kulgesid ja millised olid minu seisukohad toona ning äh, nendega toona, tol ajal küll ei arvestatud piisavalt tõsiselt ning majandus, sotsiaalvaldkonna areng Kesk-Ameerikas äh, Eh, on küll oluline, kuid tuleb arvestada ka kodanikuühiskonna eh, aspektidega, tuleb arvestada inimõigustega, sotsiaalsete õigustega, keskkonna aspektidega eh, ning see, siin tuleks koostada selle kohta eraldi raport, et käsitleda kõiki neid aspekte lõpuks viimases leppes on küll üht-teist sellest arvesse võetud, kuid kui nüüd oleks tõepoolest võimalus erapooletuks jääda, siis see oleks ilmselt meie positsioon. aga igal juhul me esitame veel omalt poolt muudatusettepanekud, et siia arvamusse saaksid kirja olulised mõtted, aitäh! esimehel kahjuks puudub mikrofon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 jätkab äh, kolleeg Milan Mon. Äh, see on nüüd äh, tõepoolest kummaline, et me siin räägime Kolumbia puhul inimõigustest, kui Kesk-Ameerikas on väga palju riike, kus olukord on veel hullem. ma ei nimetaks siin konkreetselt kedagi, kuigi see võimalik oleks. ma sooviksin öelda, et on väga oluline, et me siin ikkagi lõpuks mingit edasiminekut saavutaksime. tegemist on riikide ja valitsustega, kes on vägagi protektsionistlikud ja kes on saanud ilma probleemi probleemideta lepped kätte. Äh, nüüd tuleks aga mõelda sellele, mida ütles ka kolleeg Tänak, me äh, äh, näeme riiki, kus on tegemist tõepoolest tohutult kiire arenguga, pean silmas Panamat, teda tuleks tõepoolest toetada. suur aitäh, härra Salafranca. Su-, suur aitäh, härra esimees. aitäh kõigile kolle-, kolleegidele nende kommentaaride eest. Need raportid, mida me äh, nüüd tutvustatud said, siis sisu poolt tahan öelda, härra esimees, et nii nagu on siin öeldud, inimõiguste alas on toimunud tõsine edasiliikumine, aga meil peaks olema sellised äh, patroniseerivad. me peame esindama Euroopa Liidu huvisid, kuid samal ajal võimaldama Ladina-Ameerika esindajatel esindada oma riik, äh, oma rahva huvisid öö, mis puudutab rahvusvahelisi läbirääkimisi, mis me selle koha üle oleme pidanud. meil on esindajad, kes on äh, nende lepete suhtes läbirääkimisi äh, pidanud, need äh, on alla kirjutanud meie kakskümmend seitse liikmesmaad ja Ladina-Ameerika riigid. ma usun, et on teatud probleeme teatud poliitilistes fraktsioonides, vabakaubanduslepingul on omad plussid ja miinused, aga me peaksime keskenduma plussidele. kui me vaatame, milline on ol-, olnud meie kogemused Mehhiko ja Tšiiliga ja vaadanud, milline on positiivne mõju, siis me pigem peame vaatama, kuidas see mõjutab positiivset SKT vast-, äh, kasvu ja teisi eeliseid. ehk see on see öö, äh, pool, mida mina toetan, ma saan aru, et härra Maier jääb erapooletuks kui asi puudutab poliitilise dialoogi ja koostöö peatüki. võtan teadmiseks ka seda muret, mida on väljendanud teised liikmed inimõiguste suhtes, kuid inimõiguste klauslid on kahepoolsed ja vastastikused klauslid ning sõlmime kokkulepped nende riikidega. Need on kahepoolsed äh, teemad. see ei tähenda, et need riigid peaksid lõpetama oma töö inimõiguste alal. vastupidi, inimõiguste klausli abil saame luua äh, siin konstruktiivset dialoogi ma tahan siin öelda välja selgelt, et see on minu jaoks väga oluline teema, kõik said teksti kätte vastavalt tähtajale, kõikides äh, ametlikes keeltes kahekümne seitsmendal juunil. kalender avaldab meile natukene survet, sest heaks kiidetud tekst peab minema juhtkomiteesse õigel ajal, nii et jääme ettemääratud graafiku juurde, selleks on siis üheteistkümnes august peab olema ähm, muudatusettepanekud esitatud, eh, liikmed loomulikult teavitavad oma kohustusi teistes äh, komisjonides, aga loomulikult on samavõrd oluline, et selle komisjoni liikmete muresid me arvesse võtame, aitäh! Seen... aitäh! Ähm, muudatusettepanekute graafik on teil teada ja seetõttu ahvedis hääletusgraafik on ka teada ja sellega ma lõpetan selle sessiooni ei, mitte siis istungi, vaid äh, selle punktiga lõpetame. nüüd meie uus saadik Alžeerias, härra Skolil, palun võtke sõna